kallid kolleegid, daamid ja härrad, ma palun, et te istuksite oma kohtadele. meie töö jätkub. ma tahaksin täna kõiki täitevametite esindajaid, kes täna siin kohal on meie iga-aastasel mõttevahetusel, mis puudutab ametite eelarvet. sellel aastal on siin kohal EFSA eh, täitedirektor, kes on praegu võrgustiku eesotsas. raportoriga kokkuleppel äh,, härra Kaieriga siis kokkuleppel annan ilma pikema viivituseta äh, sõna härra Üllile. palun, EFSA esindaja, kes on võrgustiku esindaja, palun? Thank you very much, Mr. suur tänu, esimees ja tere hommikust, lugupeetud parlamendi liikmed. tänan teid selle eest, et kutsusite võrgustiku esindajad tänasele koosolekule, mis on eelarveprotsessi osa ja meil ka väga sümpatiseeriv võimalus avaldada oma arvamust eelarve osas. kõigepealt tahaksin nimetada seda, et et äh, eelarve eelnõu on keskendunud sellistele teemadele nagu julgeolek, ränne, ka äh, töö ja noorsoo küsimused, need on prioriteedid. ja selge on see, et meie roll kui võrgustiku roll ja koordinaatorite roll ei ole mitte kritiseerida poliitilisi otsuseid, kuidas Euroopa Liidu ressursse kasutada pigem meie vaatame horisontaalseid küsimusi ja vaatame, kuidas nelikümmend viis erinevat agentuuri tõhusalt saaks tegutseda ja avaldame oma nägemusi ja teemasid, mis erinevate agentuuride või ka sektoriaalsel tasandil on aktuaalsed. vastavalt sellele üldpositsioonile ja tegelikult alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on meie peateemaks siis äh, tuntud või halva kuulsusega viieprotsendiline personali vähendamise kava ja see kindlasti äh, muude faktorite hulgas mõjutab agentuuride tegevust. kui te lubate, siis alustaksin sellest, et me tahaksime üle korrata seda, et agentuurid on juba äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal esimese miinus viis protsenti oma personalist koondanud, nii et see on juba tehtud ja sellepärast oleme me vastu sellele äh, plaanile, mis kõiki kohtleb üheviisiliselt, meie arvates see ei ole tõhus, see on ebapiisav ja tõesti ka tõhususe vaatevinklist meie nägemuses ei oleks pidanud niimoodi tegema. kuidas ka poled, siis ümberpaigutamise eh, tegevus peaks olema nüüdseks juba lõpetatud ja kui me mõtleme uutele ülesannetele, mis on antud uutele eh, ametitele äh, näiteks nagu migratsiooni, julgeoleku, finants, äh, supervisiooni ajal, alal, siis tegelikkuses oleme me juba kümme protsenti oma personalist koondanud, nii et viis pluss viis protsenti. ja äh, seda ka komisjon tunnistab oma eelarve ettekandes ja me teame ka seda, et Kontrollikoda koostab täielikku hinnangut sellele keerukale probleemile ja et aastate jooksul on seda eelarve lähenemist äh, rakendatud. Äh, personali vähendamine on äh, eriti suureks äh, probleemiks nendele agentuuridele, kes äh, tegutsevad siis oluliste küsimustega ja see probleem muutub veelgi olulisemaks sellega seoses, et alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on nende töökoormus suurenenud ja kui võtta arvesse seda, et töökoormus on suurenenud ja siis äh, nõutakse eelarve äh, äh, koostajate poolt, et tööjõu hulk Ähm, endiselt äh, peaks vähenema, siis äh, minu arvates just nende agentuuride kohta võiks öelda, et äh, tõhusus on viidud nii viimasele piirile, et see juba ohustab nende agentuuride tegutsemist ja seda on tunnistanud ka Euroopa Parlamendi raport mis käsitleb ähm, siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve eelnõud ja seal on öeldud, et agentuuride äh, tegevussuutlikkust on kindlasti mõjutanud igasugused kärped ja et miinus kakskümmend protsenti on see tõhususe vähenemine. ja seepärast äh, on öeldud ka eelnõus, et et äh, enam ei tohiks kaugemale minna kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal siis personali kärpimisega, sellega peaks kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal sellega lõpetama, sellepärast et äh, ka meie nägemuses ei ole see õigest, õigustatud. me sooviksime samuti rõhutada, et äh, agentuurid ei tunne survet mitte ainult personali vähendamise pärast, vaid ka sellepärast, et äh, nende õlule on langenud äh, e, lisakohustused erinevate hindamiste, iga-aastaste äh, siis raportite koostamiste, ka kontrollikoja tegevuses osalemise pärast ja just personalireegleid Eh, on olnud eh, siis tegutsevate agentuuride vaatevinklist, mis oma loomu poolest on väga erineva suurusega, erinevate ülesannetega, muutnud nende töö eh, keerukaks. ja vaadeldes neid halduskoormusi, ehm, vaadeldes ka eelarvekärpeid, võiks kokkuvõttes öelda, et agent agentuurid on äh, võtnud ette ühiseid tegevusi, näiteks nagu korraldanud ühishankeid ja see on rahalises mõttes ja ka tööjõu mõttes toonud kaasa kokkuhoidu, aga kõigel on siiski piirid ja nüüd me oleme jõudnud punkti, kus äh, on piir käes ja reeglid, mida agentuuride peale surutakse ja muud haldusnõuded. Ähm, ja samas ka ähm, nõuded lihtsustamise osas ei ole toonud käegakatsutavaid ähm, äh, tulemusi, sellepärast me tahaksime ka paluda, et finantsraamistiku regulatsioon vaadatakse äh, üle selles mõttes, et eelarve koostamise lähenemine agentuuridele oleks pigem tulemusepõhine, väärtuspõhine ja teisest küljest anda agentuuridele ka rohkem paindlikkust oma ressursside kasutamisel, nii inimressursside kasutamisel kui muude ressursside kasutamisel, et me saaksime äh, tõesti luua neid väärtusi, mida me oleme lubanud Euroopa ühiskonnale luua ja kui lubate veel paar sõna ka sisemise koordinatsiooni äh, kohta, meil on olemas asi, mida me nimetame äh, jagatud toetusbüroo, mis siis koordineerib Euroopa agentuuride tööd ja mis on ka aidanud meil komisjoni teekaardi elluviimisel ja erinevate töövahendite ja protsesside elluviimisel hiljuti Euroopa Parlament ka soovitas, et Euroopa agentuuride eh, võrgustik oma sekretariaati Brüsselis eh, suurendaks, et koordineerimistegevusi parandada, mis eh, on ka institutsioonide vaatevinklist väga soodne. nii et vastavalt sellele parlamendi soovitusele, aga ka vastavalt soovitusele, et Äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal selles koordinatsioonikeskuses peaks olema üks lisatöökoht. me soovime, et Euroopa Parlament siis selle lähenemisega kinnitaks. vaadates kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast veel äh, kaugemale, me tervitame äh, seda, et tehakse koostööd, et ressursside kasutus oleks tõhus ja paindlik ning me tõesti julgustame eelarvega tegelevaid ametkondi kasutama ressursipõhist lähenemist. me ise investeerime palju selleks, et välja töötada mudelit, mis oleks rakendatav kõikides agentuurides, mille loogika oleks äh, selline, et see oleks äh, kasutatav kõigil, nii et äh, me nüüd juba läheneme pilootprojekti elluviimisele ehk me julgustame uute äh, lähenemiste rakendamist äh,, mis toimuks agentuuride kaudu, mitte aga suurte institutsioonide, kas komisjoni või parlamendi kaudu. samuti me kutsuksime üles Euroopa Liidu eelarve Ähm, ka tegelevaid osi, et nad tegeleksid rohkem ähm, paindlikkuse elluviimisega, et oleks võimalik erinevaid tegevusi rakendada. ja äh, vaadates kõiki neid arenguid ja väljakutseid, vaatame me positiivselt koostööd tuhe, tugevdamisele Euroopa Liidu institutsioonisega, mis oleks äh, läbipaistev agentuurid tõepoolest eh, näitavad enda poolt üles head tahet, et eh, oleks läbipaistvus ja vastastikune usaldus ning eh, omalt poolt sooviksime me, et protsessid oleksid kõrgetasemelised, et Ähm, oleks olemas äh, institutsioonide vaheline koostöörühm Brexiti osas. tänan ja vastan hea meelega ka kõigile teie küsimustele. aitäh, härra peadirektor, aitäh selle ettekande eest, mis tõi hästi välja need probleemid, millega äh, ametid on silmitsi seoses personali vähendamisega ja ka mõned äh, viit mõtted, nimelt see, mis puudutavad täiendavaid vahendeid, mis ei ole seotud nende eelarvevahenditega, mis on kirjas Euroopa Liidu eelarves. härra raportöör, härra Kaier, milline on siis teie hinnang? aitäh. aitäh, esimees me elame praegu äh, läbi üsna keerulist olukorda Euroopa institutsioonide vallas, eriti ametite vallas. me teame, et kaks nendest äh, peavad oma asukohta vahetama, mõlemad neist asuvad Londonis. Äh, seal on Euroopa Pangandusamet ja Euroopa Ravimiamet ja sellisel juhul juhtub alati üks ja seesama asi Euroopa Ravimiamet peaks ähm, äh, on praegu äh, väga palju linnu, mis soovivad seda endale saada, isegi rohkem linnu, kui soovivad äh, olümpiamänge saada ja ega pangandusjärelevalvega ka asi teisiti ei ole, nii et, et kui asi käib ametite asukohtadest, siis liikmesriigid äh, ja siis ähm, mõned linnad, mis soovivad neid agentuure saada, äh, võitlevad omavahel. Äh, äh, näiteks härra Berlusconi on protsessi sekkunud, EFSA õnnestus tal Parmasse viia. aga siis on jällegi need ametid liiga kallid. ma olen juba pikka aega siin ühe selgitanud, ma muidu olen ajalugu õppinud, ma olen öelnud, et need ametid on nagu sellised keskaegsed aadlike õrdud. ja mulle loomulikult, äh, peadirektoritele loomulikult ei meeldinud see, mida ma ütlesin, nemad leidsid, et tegemist on sõimusõnaga äh, ja see ei ole hea lähenemine aga kui me äh, sellises olukorras oleme siin ja kui liikmesriikide vahel on vastuolud, siis on loomulikult kulude kokkuhoidmise argument äh, kõrvale jäetud. Äh, tuleb langetada poliitiline otsus, äh, kuidas neid ähm, asu-, asutusi, äh, kuhu neid paigutada, näiteks finantsturgude järelevalve äh, on äh, leitud, et seda võiks paigutada lausa kolme, kolme kohta, Frankfurti ja Pariisi ja mina leian, et ähm, kui pangandusjärelevalve ei soovi ühineda teiste juba olemasolevate vastava valdkonna agentuuridega, siis äh, Äh, tuleb leida jah, talle asukoht mõnes Euroopa Liidu peal, pealinnas, kui nõukogu seda soovib. me peame aga vaatama ka, kuidas on lugu meie eelarve olukorraga. me peame siin äh, vaidlema äh, erinevate asjade üle. Te olete selle olukorraga juba hästi kursis. mina olen Äh, seisukohal, et see inimeste ümberpaigutamise mõte oli tegelikult selline üsna raskepärane idee ja ma jagan seda hinnangut, et paljudes äh, ametites äh, oli oluline see viis protsenti personali vähendada, aga nüüd finants Äh, ja see eesmärk on saavutatud, aga komisjon äh, on nüüd otsustanud, et kõik need ametid peavad veel ka viis protsenti individuaalselt personali vähendama, see ei oleks olnud üleüldse vaja, vajalik. ja nüüd on siis veel leitud, et äh, teatud agentuuridel on vaja töökohti, ameteid juurde, sellepärast et nende töökoormus on kasvanud nii et, et selleks oligi vaja see inimeste ümberpaigutamise skeem välja äh, tuua ja see tõesti tõigi kaasa selle kümneprotsendise personali vähendamise, millest härra peadirektor kõneles. ja minu kui äh, raportööri jaoks äh, me veensime, mul õnnestus juba veenduda, et paljud ametitest tegelikult suutsid kõigele vaatamata teha väga äh, Äh, head tööd ähm, ja nüüd ähm, mõned äh, delegatsioonid nõukogus äh, on öelnud, ähm, et me ei saa enam hakata personali ümber paigutama, näiteks tõlkijaid kuhugi mujale. niisiis jah, võib-olla, võib-olla kasvab siis ka äh, Äh, arusaamine teistes ametites, et lihtsalt ei saa inimesi suvaliselt ühelt ametikohalt teisele ümber paigutada. ma olen kõnelenud härra Oettingeriga sellest, et ta veel kord mõtleks järele, kuidas seda asja saaks järele vaadata ja ma paluksin, et kolleegid asjal silma peal hoiaksid, sest et aasta kaks tuhat kaheksateist on tõesti viimane aasta, kus kasutatakse seda töötajate ümberpaigutamist ja siis on see periood läbi ning ma arvan, et ähm, me ei peaks sellist ettevõtmist enam kordama. sellega seoses ähm, äh, leiavad mõned, et ametitele tuleks esaldada täiendavaid vahendeid selleks, et nad saaksid äh, luua täiendavaid töökohti, sellele peame ka äh, tähelepanu pöörama ja me peaksime mõtlema ka äh, milline on siis äh, olukord nende täiendavate sissetulekutega, mõne päeva pärast kõneleme me Äh, ei saa määruse läbivaatamisest äh, ning äh, mm, ja võiks küsida, et miks Euroopa amet, mis osutab liikmesriikidele teenuseid, ei või selle eest tasu võtta, loomulikult võiks ta seda tehakse kui me suudaksime EFSA-le seda võimalust anda, ma loodaksin, et see ettepanek saab siin kojas enamuse Äh, põhimõtteline kaalutlus äh, selle vastu on loomulikult see, et keegi üleüldse, et ametid üleüldse kelleltki mingeid tasusid võtavad. minu arvates on äh, see teema oluline, ma olen juba varasemal ajal üritanud et kui näiteks tegemist on liikmesriikide reguleerivate asutustega, millele ettevõtted makse maksavad, tasusid maksavad, siis äh, ei tohiks ju ka ameteid äh, karistada, neile tuleks samuti maksta, sest ka nende tegevus on vajalik. niisiis need teenused, mida need ametid kolmandatele isikutele osutavad, äh, ja et neilt selle eest, äh, neile selle eest tasusid maksta, minu arvates oleks see mõistlik lähenemine ma olen pisut mures selle üle, kuidas see äh, härra peadirektori poolt tutvustatud lähenemine tulemuste hindamisele käib. Äh, komisjon on jah hinnanguid palunud, aga EASA äh, jah, nende tegevust ma jälgin suure osavõtlikult, me oleme triloogidel nõukoguga sellest kõnelenud. Ähm, jah, minu arvates Äh, mina ei ole selles küsimuses mõistlikke põhjendusi kuulnud. minu arvates on, oleks aruka, selline lähenemine arukas. Äh, me räägime siin eelarvega seoses äh, proua Georgieva ettepanekut, kes tutvustas siis komisjoni ettepanekut tulemustepõhist eelarvestamist ja me peaksime võib-olla mõtlema, kuidas saaksime siis kaasata äh, ka ametite puhul nende teenuste normaalse funktsioneerimise nii et, et võib-olla meil õnnestub siis nõukogu äh, suhtumist muuta, et mina tahaksin omalt poolt äh, kaasa aidata, mul on väga hea meel, et te täna siin olete, mul on väga hea meel, et te olete siia tulnud ja mul on väga hea meel selle arutelu üle, et mida me siin peame ametite probleemidest, aitäh! alustame nüüd arutelu, kolleegid me oleme kõik ju üksmeelel, aga aasta-aastast on meil mulje, et me räägime ühte ja sedasama juttu. ja mida saaks teha selleks, et meie sõnad eh, viiksid ka konkreetsete tegudeni? Eh, Monti töörühm vaatas omavahendeid, eh, mida ametitel võiks olla, aga millised Äh, oleksid need ametid, kes saaksid arveid esitada, kes saaksid teenuseid osutada Euroopa Liidu eelarves, et võib-olla me peaksime eraldama vahendeid vajalike ametikohtade loomisele ja siin tekib ka konkurents Euroopa ametite ja liikmesriikide ametite vahel. Ähm, ja kuidas siis sellisest liikmesriikide egoismist, natsionalismist mööda saada ja luua selline tõeline Euroopa ja ähm, nagu öeldud, siin on väga palju äh, linnu, kes soovivad endale ameteid saada palju rohkem kui neid, kes soovivad saada endale olümpiamänge, sellepärast et ameteid rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. ja proua Tõma, aitäh! jah äh,, olen jällegi natukene kurb, äh, sest ma ei ole veendunud, äh, et need äh, kulutused ja äh, teenuste osutamine ametite poolt on hea asi. mina leian, äh, ma olen näinud, äh, milline on olnud sellise tegevuse tagajärg liikmesriikide ametitele. ametid on lihtsalt muutnud oma missiooni ja hakanud tegelema nende ülesannetega, mis olid tulusad, mis tõid raha sisse ning äh, jätsid äh, äh, tähelepanuta need asjad, mis ei olnud nii tulusad ja selline lähenemine võib kaasa tuua ka huvide konflikti. Ähm, niisiis ma suhtuksin sellesse väga umbusklikult ähm, ma lei-, tõesti vajaksin tõendeid, et ei toimuks siin mingit ülesannete muutumist või konflikti, huvide konflikti, et miski ei mõjutaks ametite tööd. jah. Äh, kui ei ole mingeid tulusid, ei ole ka huvide konflikti, jah jah, ma, ma lihtsalt ütlen, et asi, me peame riskiga arvestama, ütleb oma härra Fernandes. Faça o trabalho que realizam deveriam ter uma outra visibilidade. Os cidadãos da União Europeia e eh, meie nähtavus on teistsugune, arvestades seda, milline, millist tööd me teeme. Te olete Euroopa kodanikud ja isegi otsuse tegijad saavad teadlikuks ametite olemasolust. kui otsustate et nad võivad kuskile mujale kolida, nii nagu Brexitiga me koosi-, kogesime. nähtavus on väga-väga oluline just nimelt ka ametite enda suhtes ja teiseks, nende kahe ameti kolimine, nende ametite olemasolu isegi see peaks andma oma panuse sotsiaalsesse ühtsusesse, territoriaalsesse ja sotsiaalsesse ühtsusse. Euroopa amet peaks, ametid peaksid olema ühtlaselt jagunenud, äh, jaotatud erinevate territooriumite vahel. ei ole loogiline, et ühes linnas on kaks erinevat ametit, näiteks. kolmandaks, mis puudutab kärpeid arvestades pädevusi, vastuolusid selle vahel, et nõutakse viieprotsendilist kärbet ja samal ajal nõutakse, et ametid teostaksid äh, rohkem, et käida, täidaksid rohkem ülesandeid. küsimus on selles, kui kulude vähendamine, kas see põhjustab täiendavaid kulusid. mõnikord mitte, mõnikord toob äh, kulude kärpimine suuremaid kulusid kaasa, on tagajärjed sellel, kui teatud miinimumnõudmised ei ole täidetud. niisiis, me peame aru saama, millist mõju see avaldab millist mõju avaldavad need populaarsed viieprotsendilised kärped ametitele? ja viimane teema. mis puudutab siis tulemuspõhist eelarvestamist, mida me kõik pooldame, mille eest me räägime ja mida on nii raske ellu viia Euroopa Liidu eelarves. kas see eesmärk, see vajadus keskenduda tulemustele, mis meil siiamaani on olnud. kas see on tulemust andnud, kui seda on ellu viidud? kas siin on hästi koordineeritud asjad riiklike ametitega? aga meil on vaja koordineerimist ka ametite endi vahel, aitäh! aitäh, kas keegi teine soovib ka veel sõna võtta? jah, palun suur tänu. ma olen täiesti nõus härra Fernandese ja teiega, esimees. ma arvan, et teie ettekandest ma näen, et meil on see suur raskus, me lõime ameti, nüüd meil on eelarve, mis on isegi veel väiksem. Äh, peale aastat kaks tuhat kakskümmend ja me peame katma kõik kulud ära, mis vajalikud on, sest kui me, kui me pidevalt personali vähendame siis tekib küsimus, kas meil seda ametit üldse vaja on ja milliseid meil vaja on ja milliseid mitte. kaks vastust on siin loogilised. kas me leiame mingisuguse teise finantseerimise allika Euroopa Liidu eelarvest, sest Euroopa Liidu eelarves meil ei ole piisavalt raha, või see teine finantseerimise allikas ja ma saan aru, et me ei saa täiendavaid makse panna ettevõtetele, tööstustele, kodanikele peale okei okay,, me ei saa neid täiendavaid tasusid kehtestada, aga võib-olla võime neilt küsida, kas neile tundub näiteks tööstused, mis on seotud konkreetse ametiga. kas nende arvates on neil seda ametit vaja, kas see annab neile kasu? võib-olla nad on nõus maksma täiendavat tasu selleks, et see amet olemas oleks ja kui nii on, miks mitte seda siis sisse viia, kui nad on nõus, et tõepoolest me seda teeme, siis, siis tõepoolest, aga peale suruda mingisuguseid uusi makse ei ole kindlasti mitte hea. kuid alt üles lahendus oleks minu arvates hea. samuti teine pool siin, mille peale tuleb mõelda. võib-olla on võimalik mõned agentuurid kokku tuua, mõned ametid kokku tuua, et meil oleks siin madalamad funktsioneerimiskulud, horisontaalkulud vaadata, kuidas neid teistmoodi organiseerida, aitäh. Äh, jah, ähm, seda peaksime tegema siis, kui äh, küsitleme ametit, mis asub äh, Kreekas. ühel sellisel ametil on seal kaks asukohta ilma igasuguse põhjenduseta, kas äh, Äh, see on midagi muutnud, kas on inimesi, kes langetavad mingeid otsuseid, igal aastal me tõdeme sama asja, me äh, kae-, kurdame siin ja asjad ei muutu. võib-olla meie ülesanne oleks rohkem survet avaldada, et asjad liikuma hakkaks ja võib-olla peaksime kindlaks tegema, millised on need ametid, mis võiksid omalt poolt ka panustada, näiteks lennuohutus äh, on üks valdkond, ähm, äh, siin on äh, äh, valdkonnaga, mille te, ametiga, mille tegevus on huvi, pakub huvi näiteks ka lennuväki ehitajatele, nii et ka nemad saaksid osaleda selle ameti tegevuse rahastamises äh,. härra Kaier rääkis ka julgeolekuametite ühendamisest, jah äh,? poliit-, Äh, politseinike koolituse amet ja kus, kus koh, kohas need ametid täpselt olidki? jah, see on tõesti äh, hea küsimus, mille, mida nõukogu võiks pisut edasi arendada. võib-olla äh, lugupeetud kolleegid tõesti, kes siin asja kriti-, kritiseerivad, ma tahaksin teile öelda, me äh, räägime siin äh, kümneminutise arutelu käigul kaht, kahest asjast, kõigepealt äh, seda, mida Euroopa Liidus teha saaks ja teiseks asukohade muutmine, seda oleks ka tegelikult võimalik, siin oleks ka võimalik midagi ära teha. niisiis, me oleme, meil on kaks sellist olukorda, kus Euroopa ametitel on kaks asukohta ning mõnikord otsustavad liikmesriigid ka selle üle, kus nende riigis äh, mingi amet asub, asub ja see otsus ei ole väga mõistlik. Äh, näed, Valencianos on Euroopa Raudteeamet, kuhu on väga raske jõuda. Ähm, äh, näiteks ta võiks olla ju Lillis, kuhu oleks DŽV-ga väga kerge kohale jõuda aga siis tuleb hakata sealt lillist veel edasi minema Valencianosse, nii et, et ähm, Äh, jah, äh, ma ei tea, kui mõistlik ähm, on äh, paigutada mingi ameti peakorter kuskile raskesti ligipääsetavasse kohta Euroopa Liidus. Ähm, meil on sama probleem ka Kreeka ametiga, kus, mille asukoht on Iraklionis. aga sinna on väga raske jõuda ja palju ähm, taristut Äh, on seal ka puudus. Äh, nii, niisiis osaliselt ongi tegelikult ju see amet Ateenas äh, jah, ma ei ole tänaseks koosolekuks täpselt uurinud, kuidas edusammud on nende asukohtade küsimuste langutamisega, aga peadirektor igatahes oli Äh, optimistlik, et Kreeka valitsusega ehk õnnestub saavutada kokkulepe, et see amet viiakse täielikult Ateenasse. Äh, jah, ja kui meie siin hakkame nüüd veel argumenteerima, et meie äh, sooksime, soovime ametite õiglast jaga, jagamist üle kogu Euroopa, siis noh, mul ei ole mitte midagi selle vastu, aga see tähendab ka seda, et Äh, et näiteks ükskõik milline amet, ükskõik millega sa ei tegeleks, peaks minema Zagrebisse, sest Horvaatias veel ei ole. nii et, et jah, äh, siis võib aga juhtuda, et tekib selline huvitav olukord, äh, et võib-olla oleks mõistlik või arukas näiteks rahvusvaheline politseiamet, mis asub näiteks Ühendkuningriigis ka raskesti ligipääsetavas kohas Äh, võib-olla äh, ei viiks siis seda Haagi, vaid äh, viiks selle kuhugi mujale, kus juba on politsei tegevusega tegelevad ametid, vaid viiks selle kuhugi mujale. ja, ja loomulikult tuleks see siis Budapesti näiteks viia. ning, et ma ei tea, kas Budapest on rahvusvaheliseks politsei koostööks kõige parem koht Mm, jah, ma võin nimetada viis argumenti, eh, miks Budapest on just selle agentuuri ameti jaoks eh, eh, õige koht, kuigi see võib kõlada pisut irooniliselt. nii et, et me peaksime tõesti arutama, millist põhimõtet me soovime järgida. me eile arutasime sama asja te, pisut teises kontekstis, aga me ei saa äh, kahte asja äh, samaaegselt öelda, me ei saa öelda, et Zagrebisse tuleb luua järgmine amet, sest on õige, et ka Horvaatia midagi saaks. ja siis äh, hakkame rääkima, kas see on ka mõistlik. Õnneks on nõukogul lõppkokkuvõttes siiski õnnestunud olukorda lahendada. niisiis äh, ametite asukohtade äh, üle ei otsustada praegu äh, põhi, põhimõtteliselt säästlikkuse ja mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt. ma olen paljudelt ametitelt öelnud, et meil on alati rohkem raha vaja Äh, kõik ametid ähm, on öelnud, et neile on tulnud juurde teisi poliitilisi ülesandeid, et äh, nad ei äh, suuda neid töid teha enam, sa ei suuda enam paremini teha. aga me oleme öelnud, et sellisel juhul võiks ju mõned ametid ühendada, aga see tähendab, et mingi asu, mingist asukohast tuleb loobuda ja siis oleme meie siin kojas käitunud ka üsna egoistlikult Ehm, näiteks me peaksime vaatama, ma, ma kord, ma tegelesin kõigi nende ametitega, mis tööhõivega tegevad ja vaatasime kolleegidega, et kui me räägime siin sünergiast, et kas selline sünergia oleks võimalik. aga mitte keegi ei soovi oma ametitest loobuda. Äh, äh, jah, väga tihedat koostööd teevad mitmed ametid erialaselt äh, aga teine asi on selle kõige poliitiline taust, jah, jah. Äh, need äh, erialakomisjonid siin, mis ametitega koos teevad, on äh, saanud tõesti väga suurt lisandväärtust, aga kui me äh, sünergiast hakkame rääkima, siis on asi natukene teine asi ja veel üks asi Eh, ma ei taha, tahaksin asju natuke vähem ideoloogiliselt arutada. Eh, tasud vähemalt eh, minu koduriigis avalike teenuste osas neid ei ole, nii et, et kui ma ei tea, kuidas on asi teistes liikmesriikides korraldatud, aga meil on igatahes Saksamaal asjad niimoodi ja kui ma kohtun tööstuse e-, es esindajatega, ja olen neile seda mõtet tutvustanud, ei ole nad kunagi öelnud, et see ei oleks mõistlik. näiteks Euroopa lennundustööstus on mulle öelnud, härra Kaier, kui te meie rahaga tagate selle, et EASA-l on äh, rohkem personali, et nad suudavad oma tööd kiiremini teha, et me saame oma äh, toodetele äh, sertifikaadid kiiremini, siis meie maksame hea meelega. nii et, et ei saa, ei ta saa öelda, et jah, loomulikult äh, ma olen sotsiaaldemokraat ja loomulikult seetõttu ma tahan, et tööstus maksaks, aga, äh, aga ma arvan, et me peaksime sellele asjale mõtlema vähem ideoloogiliselt. Äh, ja küsimus on tegelikult sellest, mida meie saavutame, mida saavutab tööstus nende tasude eest. ja küsimus on ka see, kas ähm, seetõttu on ametil võimalik rohkem äh, personali võtta selleks, et osutada tööstusele neid teenuseid, mida nad vajavad. ma arvan, et äh, siin on vaja äh, olla mõistlikul arukohal. Isabellil on ka tegelikult õigus. me peame jah, mõistlikult asjale lähenema, mõtlema huvide konfliktidele. jah ausalt öelda ma arvan, et eh, see on olemasolevate kontrollimehhanismide puhul juba võimalik ja lõppkokkuvõttes on ju ka eelarvekomisjon see, mis teotab, teostab lõplikku järelevalvet, kui me eelarve täitmise menetlust kinnitame, nii et, et kui tasud sisse viia, miks mitte. aitäh, eh, jah. Eh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on ilmselt see tasude teema väga huvitav, härra Fernandes, palun. president, eu não posso concordar aitäh, esimees. ma ei saa nõus olla selle analüüsiga, mis te just välja pak-, mis just välja pakuti. mitte kontsentreerimise põhimõte on oluline. see aitab kaasa territoriaalsele õiglusele ja see on põhimõte, millele juurde tuleb jääda. kui te tahate keskenduda kõik kontsentreerida kõike äh, selle argumendi põhjal, et kõik on juba seal, seetõttu siis lõpuks oleksid kõik ametid Brüsselis. ma ei tea, kas seda kuidagi kaitsta saaks või, või pooldada saaks. ja me peaksime tugevdama transpordiühendusi, kui teie põhjendus on selline, et oh, kõik asjad on juba seal nagunii. siis Euroopa Keskpank peaks olema, ka siin. Mario Draghi tuleb Euroopa Parlamenti päris tihti, ma ei tea, kas te saaksite seda talle ära põhjendada Saksamaal vaadake, ma pakun välja, et Euroopa Keskpank peaks kolima Brüsselisse. selleks, et kulusid kokku hoida. et kõik institutsioonid oleks ühes kohas koos. ma toon selle välja, tõstatan selle teema, sest kogu see mõte et inimesed peavad reisima, et mingisugust kiirrongi ei ole. sellepärast tuleb kõik asjad tuua ühte kohta kokku kui ma toon kõik institutsioonid minu kodulinna ära, siis Euroopa Parlamendi ja muuseum, ma võin teile garanteerida, et te, te, TGV kindlasti äh, looks sinna mingi marsruudi. me ei saa argumenteerida sellega, et kõik on juba seal kohal ja seetõttu me peame suurendama kontsentratsiooni veelgi samasse piirkonda argument on see, et meil on tasakaalustamatus. selles mõttes, kus asjad on jaotunud territoriaalselt. me peame asju tasakaalu viima. territoriaalne õiglus on põhimõte, mida me peame jätkuvalt kaitsma. see arutelu, jah, meil läks aega, et arutelu käima saada, aga nüüd asi kulgeb, proua Toma jah, asi läheb tõesti palavamaks. ma olen täna hommikul pisut mässumeelne, sellepärast jah, ma leian, et on teemasid, mis on fraktsioonide ülesed ja mis on võib-olla mõnikord seotud ka ähm, geograafilise taustaga. mina olen pärit äärepoolsemast piirkonnast äh, riigis, mis on äärmiselt tsentraliseeritud ja ma tean, äh, kui palju äh, maksab äh, tsentraliseerimine. ja need, kes tulevad riigist, mis ei ole tsentraliseeritud, nendel on jällegi teistsugune ettekujutus. aga me siin jah, praegu arutame Äh, äh, neid kulusid, mis kaasnevad ametite ümberpaikumisega, aga me ei arvesta neid kulusid, mis kaasnevad territoriaalse ühtekuuluvuse puudum-, puudumisega. nii et, et äh, võib-olla ei peaks asja üle arutlema niimoodi, Jose Manuel juhtis tähelepanu ühele põhimõttele, e, tasakaalustatud territoriaalsele jaotusele ja minu arvates on see põhimõte, mida tuleb ametite puhul igatahes säilitada, võib-olla Äh, on ka vastuargumente, Jens rääkis täiesti õigesti ka nende ametite ülesannete asjakohasusest. Äh, võib-olla tuleks tõesti leida sellised piirkonnad, mis on äh, kooskõlas nende ametite ülesannetega, aga ma leian siiski, et mingi õiglane jaotus peaks olema Äh, ja äh, esimees ütleb, et äh, palgad Brüsselis on väga kõrged, aga on palju riike, kus palgad on madalamad. <laughs> jah, elukallidus ei ole kõrge ainult Brüsselis, ka Brüsselis pole elatustase kuigi kõrge, nii et, et aga tuleksin nüüd tagasi Äh, nende tasude äh, teema juurde. minu ideoloogiline äh, seisukoht ei ole ideoloogiline, tegemist on pragmaatilise seisukohaga. härra esimees, te rõhutasite, et on juba ameteid, mille puhul huvide konflikti teema on asjakohane ja kui me lisame siia veel need äh, tasud, ähm, mm, see on lihtsalt loogiline. Äh, kui öelda ametile, et, et, et ta saab teatud teenuste eest hakata tasu võtma, siis loomulikult äh, see ei ole halb, aga loomulikult vähehaaval äh, Äh, suurendatakse siis neid ülesandeid, äh, mis toovad tulu sisse, mis tagavad äh, rahalist sõltumatust ja jäetakse hooletusse järk-järgult need vähem tulusad ettevõtmised. jah, see on tõsi panganduse järelevalveamet, kas nemad võtavad tasu, küsib härra esimees. ei, ei, ma, ma tulen selle teema juurde tagasi. ma arvan, et me peame olema äärmiselt arukad, ütleb proua Toma, sellepärast et mehhanism lihtsalt on selline et äh, kui me anname ametile äh, vahendite suurendamise autonoomia, siis ta suurendab neid äh, ülesandeid, millega neid vahendeid on võimalik saada ja on ka selliseid tulusid, mis ei mõjuta ameti ülesandeid, nii et ma ütleksin, et me peaksime juhtuma sellesse põhimõttesse äärmiselt ettevaatlikult jah, aga näed, me näeme, kuidas inimeste seisukohad on äh, arenenud. härra Stehovski järgmisena. aitäh! tahaksin teid tänada selle arutelu eest. see paneb mind lausa naerma. aga ma siiski ei tahaks naerda. mina olen üks saadik kes olen süstemaatiliselt neid ameteid külastanud, olen käinud kaheksateistkümnes ametis juba ja varsti äh, paari kuu pärast saab neid külastatud juba kakskümmend ja mina näen asju hoopis teistmoodi. käisin Thessalonikis näiteks ühes ametis, Sedefopis, mis tegeleb äh, koolitusega, täiendõppega äh, ja ma ei suudaks väga hästi ette kujutada, kuidas selline amet eh, saaks hakata tasusid nõudma. Eh, selle ameti tegev, tegevus on üsna selline elitaarne, eh, see tegeleb tööhõivega, täiendõppega, inimeste koolitamisega ja mille eest peaks näiteks Europol hakkama tasusid nõudma äh, äh, iga kurjategija eest, kelle Europol kinni nabib või, eh, või EASO või, või mille eest sellised ametid peaksid tasusid nõudma äh,? on olemas terve rida selliseid ameteid, kes mitte millegi eest ei saaks tasu nõuda, see lihtsalt ei oleks mõistlik. ja nüüd tulles EASA juurde kõiki ülesandeid ei suuda EASA ise täita. jah, EASA on üks parimaid ja olulisemaid ameteid Euroopa Liidus. Nemad vastutavad lennuohutuse eest. Neil on niivõrd palju ülesandeid, et kui nad isegi sada inimest juurde võtaksid, oleks neil ikkagi veel liiga palju tööd aga meie sunnime neid igal aastal ühe protsendi võrra personali vähendama. Äh, ja äh, sellised agentuurid on praegu ju tööga täiesti ülekoormatud. Äh, kaks nädalat tagasi rääkisime Europolist siin. me lubasime Europolile, et nad saavad rohkem kohti, kaheksateist kohta rohkem või vabandust, kaheksakümmend kohta rongem, sellepärast et me leiame, et Europol ei pea ju tegelema üksnes e, Euroopas, nad peavad minema Süüriasse, Türgisse e, e, meil ei piisa lihtsalt sellest, et meil on mõned ametnikud Haagis. ja kui me räägime siin rubriigist kolm, siis kindlasti on vaja rohkem raha ja Europoli ei tohi seejuures tähelepanuta jätta. Ehm, eh, täpselt samuti Eurojust. Eurojust on samuti väga eh, hea amet, mis on teinud väga palju head tööd. aga eh, milline näeb välja nende ametite tulevik? Celefob äh, on saanud ühe töötaja juurde. jah. Äh, tegemist on ametitega, mis teevad väga head tööd kõigi liikmesriikide jaoks ja me peame suutma tagada neile piisava personali, et nad tõesti suudaksid oma ülesandeid täita äh, Nemad on näiteks eh, eh, Europassi kontseptiga, kontseptsiooniga välja tulnud, selleks eh, on vaja palju inimesi. väga paljud ametid on just nimelt kolinud Euroopa Äh, ida, idapoolsematesse piirkondadesse ja võib-olla need ametid, mis on Londonis praegu, võiksid äh, ka äh, sinnapoole. näiteks Slovakkias ja Rumeenias pole ka ju mitte ühtegi ametit. nii et, et me rääkisime siin ametitevahelise tegevuse koordineerimisest. jah, ametitel õnnestub sel moel väga palju raha kokku hoida aga me ei äh, saa lihtsalt kõike ka tsentraliseerida, aitäh. ma paluksin, et te teeksite võimalikult lühidalt, ütleb esimees, sest arutelu on kestnud juba kauem kui ette nähtud ja härra Kölmel järgmisena aitäh, esimees. kõigepealt on mul väga hea meel selle üle, et me viimasel ajal üha sagedamini räägime põhimõtteliselt sisulistel teemadel. Äh, minu arvates on see väga hea märk. Äh, tahaksin äh, selle põhjal, mida ma nüüd kuulsin, ka oma kokkuvõtte teha. ma olen natukene nõutu, kui ma kuulen, et ühelt poolt me räägime siin Euroopa Liidu organisatsioonilisest küsimustest ja ühtekuuluvuspoliitikast. see ei saa ju kõige paremal juhulgi olla tähtis Äh, organisatsioonide puhul peab mõtlema selle üle, kui suured nad on äh, ja kus nad kõige paremini võiksid asuda ja kui nad mingisse regiooni paigutame, äh, siis peaks sellel olema head põhjused, aga see ei tohiks olla mitte mingil juhul seotud organisatsiooniliste küsimustega. minu arvates on see sunniviisiline lähenemine, niimoodi asjad lihtsalt ei toimi ja viimasel korral viis selline arutelu meid just nimelt dilemmani äh, Ehm, pidevalt peame me endalt küsima, eh, kas me soovime aina tihedamat Euroopa Liitu, kas me soovime üha rohkem koostööd teha, kas me soovime eh, üha rohkem pädevusi ära anda ja see tähendab, et siis veel on meil paratamatult vaja ka rohkem personali, rohkem ameteid ja just see temaatika tuleb siin aruteludes välja, me ei ole Euroopa äh, liidus veel nii kaugele jõudnud, et me oleme ühtsel kursil kõik ja seetõttu äh, peaksime me minu arvates kõigepealt vaatama, mida Euroopa Liidust suudab hästi teha, mida ta suudab teha paremini kui liikmesriigid ja selliseid asju on üsna palju. aga neid asju, mida Euroopa Liit ei suuda teha, peaks liikmesriikidele tagasi andma Äh, minu arvates oleks selline õige lähenemine, et tagada tõhusus ja seetõttu ma loodan, et kallis kolleeg äh, Kaier äh, oma lähenemist jätkab, mina toetan ja ma, teda ja ma loodan, et tal õnnestub ka oma fraktsioonis teistele survet avaldada. nagu te näete, lähenemine Euroopa koondub ja tahaksin tervitada Bretagne regionaalse nõukogu külastajate gruppi, kelle on siia kutsunud proua Toma ja tervitan teda ka isiklikult, sest äh, nagu proua Toma, olen ka mina valitud Bretagnist, nii et tere tulemast äh, Bretagne regionaalnõukogu esindajatele. härra Voon, palun. Uh, suur tänu, esimees. mis puudutab nüüd seda geograafilist asukohta, siis ma saan aru ja aktsepteerin, et EMI näiteks peab lahkuma Ühendkuningriikidest ja kes, kuhu iganes ta kolib, on selle koha jaoks väga suur võit, sest seal töötab kaheksasada inimest. eile ma vaatasin, neil käib nelisada külalist aastat, ühes päevas, see on väga suur majanduskasu, nii et see on kindlasti suur võitlus, kes saab MI endale ja kindlasti on palju taotlejaid, äh, kes selle ametit endale tahavad. mis puudutab ametite finantseerimist, ma hiljuti korraldasin eelarve kontrolli komisjonis workshopi sel teemal, vaatasime erinevaid finantseerimise mudeleid, vaatasime täielikult finantseeritud ameteid, neid, kes ennast ise finantseerisid ja kes on osaliselt ise finantseerivad. ja ma arvan, et kõik loomulikult on eeliseid kõigile, aga ühte täiuslikku mudelit ei ole. osad kolleegid ei ole nõus äh, vaatlema seda, et meie agentuurid võiksid olla ise finantseerima, aga need, kes on suutelised äh, rohkem raha saama, nad suudavad teha palju enamat, sellepärast et neil on lihtsalt rohkem raha. Nad suudavad pakkuda paremat teenust kodanikele, nii et siin on selge eelis olemas. puudus on loomulikult see, et me peame kindlalt äh, hoolitsema selle eest, et nad on läbipaistvad nii inimeste suhtes, kes seal töötavad, milliseid eksperte seal kasutatakse, mis juhtub äh, ülejäägiga, mis mõnedel ametitel tekib, kuhu see ülejääk läheb, kõik need teemad tuleb läbi vaadata, aga sellest saab üle saada me ei tohiks välistada mingisuguseid ühtegi finantseerimismudelit. tuleks vaadata iga ametit eraldi ja vaadata, et nad saavad korrektselt finantseeritud, nii nagu neile on kõige parem ja see, mis on üldsusele kõige parem. aitäh, aitäh, härra Voon võib-olla komisjon äh, sellisel varasel hommikutunnil ütleb meile, milline on nende mulje, sest minule on jäänud mulje, äh, mina olen küll saadik, ja olen juba kolmandat korda ametite teemalisel arutelul ja mul on eh, tunne, et komisjon ei suuda kuidagi otsust langetada. kuidas on eh, asi niimoodi, et eh, otsus ei ole langetatud nende meetmete osas, mis sellist ebakorrapärast funktsioneerimist võiks kõrvaldada, kas komisjon sooviks selgitada? Merci, monsieur le president aitäh, esimees. võib-olla alustan sellega, et annan mõned, esitan mõned numbrid, mi-, mille te leiate ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarveprojektis olemas ma olen nõus ja mida on öelnud ka minu volinik, kaks tuhat tuhat kaheksateist on viimane aasta, kus me vähendame töötajate arvu. komisjoni ettepanek, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ettepanekuks eelarve, äh, sellega äh, saab lõpule viieprotsendiline töötajate äh, hulga vähendamine kõikide ametite puhul koos. komisjon on selge öelnud, et sellega asi lõpeb, me ei jätka täiendavate töötajate vähendamistega peale kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat kuidas see personali vähendamine siis ellu viiakse? me pidime vähendama kõikide ametite peale kakssada viiskümmend neli töökohta. reaalsuses on meil, oleme ületanud seda eesmärki seitsmesaja kuue võrra. selle asemel, et vähendada töötajate arvu kahesaja viiekümne nelja äh, inimese võrra, me oleme öö, äh, üle, äh, töötajate arv on kasvanud seitsme protsendi võrra. kõigepealt loomulikult migratsioonikriisi mõju. viimase viie aasta jooksul me oleme suurendanud, teinud ettepaneku ja saanud heakskiidu eelarvest teatud ametitele viiesaja kahekümne kahe ameti äh,, ametikoha võrra. Frontex kakssada viiskümmend kolm, Jaaso kakssada viiskümmend äh, millegagi ja veel kuus ülejäänut. julgeoleku jaoks on eelarve asutus komisjoni ettepanekul on aktsepteerinud üheksakümmend üks ametikohta, lisaks algselt ette nähtud töötajate äh, arvu vähendamisele praktiliselt ainult Europoli jaoks. kolmas on EASA projekt Kölnis kus me testime seda, kui mõistlik on töötajate hulka arendada või lasta sel muutuda vastavalt öö, äh, tööhulgale. seda projekti me jälgime, kontrollime ja vaatame, kuidas see öö, äh, ametitele mõjub ja selle tulemus kaks tuhat kaheksateist jaoks ja see saab aluseks olema kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve, töötajate eelarve äh, projektile. lisaks top-up'id eelarve asutuses, äh, asutuste poolt äh, iga-aastaselt, see puudutab kümmet ametit ja kokkuvõttes kolme nelja aasta kokku pandust loomulikult kaks tuhat kaheksateist eelarve heakskiitmist pole veel olnud, kokkuvõttes siis viiskümmend kuus juhtumit ametite esindaja on maininud tervet hulka numbreid, on tõepoolest tõsi, et terve hulk ameteid on näinud, et nende töötajad, neid on vähendatud rohkem kui viie protsendi võrra, kokkuvõttes see puudutab kahtteist ametit, kus vähendamine on olnud kümme protsenti. lisaks oli kaks ametit, lisaks sellele, kes on saavutanud mitte kümmet protsenti, mis ei olnud eesmärk, vaid kes on saavutanud viieprotsendilise töötajate hulga vähenemise. ehk siis kahekümne kahest ametist on neliteist selliseid, kes on saavutanud töötajate äh, vähendamise vähemalt viis protsenti. kõik teised väga pädevatel põhjustel, komisjon seda ka toetanud, kus on suurendanud oma töötajate arvu või on vähendanud töötajate arvu vähem kui viis protsenti mis puudutab äh, teenustasudega finantseeritud asutusi, siis neid on praegusel hetkel kaheksa, mis on siis kas osaliselt teenustasude finantseeritud EKAI, EASA ja Ravimiamet. Need on osaliselt äh, tasudest finantseeritavad, on ka kaks tükki, kes on täielikult ük-, äh, üks siis Alicante ja Taimse mitmekesisuse amet ja siis on kolm regulatiivset asutust, mida finantseeritakse kuuekümne protsendi ulatuses riiklikest allikatest ja nelikümmend protsenti eela-, e-, Euroopa Liidu eelarvest eesmärgiks on asendada need riiklikud toetused tulevikus äh, panustega ettevõtlusest võimaluste suurendamine äh, ametitele finantseerida ennast kasutustasudest või teenustasudest, see on kindlasti alternatiiv, mida uurida, eriti seda, äh, tehes seda ka koos institutsioonide vahelise töörühmaga, härra Kai äh, rääkis, võttis sõna ja sealt toetas, loomulikult on meil kohustus ettevõtjate äri äh,, ettevõtete ees äh, hoida kulud kontrolli all, nii et me peame eh, jälgima, et need tasud ei lähe liiga suureks, nii et ettevõtetel oleks see liiga koormav. aga üleüldiselt ma arvan, et siiamaani on see hästi töötanud. kokkuvõttes tahaksin kommenteerida ametite tegutsemiskohti, selle komisjoni liikmed on väljendanud tervet hulka probleeme. komisjoni ettepanek on selline, et seda tuleks arutada nende soovituse raames, mida institutsioon, institutsioonide vaheline töörühm välja toob ja teeb, mille suhtes ta teeb järelduse oma tulevik, tuleviku koosolekutes ja komisjon on loomulikult valmis omapoolseid ideid välja pakkuma võtan teadmiseks või ütlen ära, et ettepanek tuua kokku Europol ja Seppol kokku, seda ei aktsepteerinud ei nõukogu ega parlament. ettepanek tuua ENISA ameti kaks tegevuskohta. seda uuritakse uuesti, nii palju kui mina tean, kui komisjon ENISA ameti mandaadi pikendamist äh, arutama hakkab lähitulevikus. ma oletan, et ma vist sellega võiksingi lõpetada, aitäh! aitäh nende täpsustuste eest, nii et, et olukord areneb, asjad liiguvad. härra Debre, tehke palun lühidalt. aitäh, esimees, ma ei taha arutelu uuesti avada, ma tahaksin anda oma panuse lihtsalt äh, sellesse Äh, arutelusse. võite seda teha, kui meil on järgmine kohtumine ametite teemal. härra raportöör. jah, nagu näete, olukord ikkagi areneb ähm, ja nagu kõik aru said, siis nõukogu on see, kes kõiki asju blokeerib. Äh, jah, võib-olla pea, ehm, näiteks vaadake kas või seda, mis toimub Euroopa kohtus, on vaja üht, ühte-teist kohtuniku juurde, aga see asi on äh, aastaid kestnud ja nüüd on neid juures kakskümmend kaheksa ja miks, sellepärast et Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa liikmesriiki. nii et, et äh, võib-olla äh, härra äh, raportöör äh, võib-olla ainult avalik arvamus on see, mis suudab nõukogule survet avaldada nii et, et äh, selleks, et saavutada mingigi sidus, võib-olla peaksime oma muret meediaga rohkem jagama, just selleks, et asjad hakkaksid arenema, et otsused lõpuks ometigi langetatakse. härra raportöör, võtke asi kokku. aitäh äh, omalt poolt kaks selgitust. ei ametid ega mina Äh, ei ole seisukohal, et äh, iga amet peaks hakkama tasusid nõudma. härra äh, äh Sedehovski tõi juba näiteid ametitest, mille puhul selline tasude süsteem üleüldse ei toimiks. nii et, et me oleme lihtsalt sellises olukorras, et mitmed ametid, mis institutsioonidele teenuseid osutavad, ei saa erinevatel põhjustel tasusid nõuda kus aga osutatakse teenuseid kolmandatele isikutele ja ma pean siin silmas just tööstust, eh, siis võiks mõelda, eh, kas eh, seda oleks võimalik teha. veel üks asi, millel tahaksin veel peatuda, on nende ametite jagamise küsimus. kuidas siis asi on nii, et te et äh, meil on siin vastuolus kaks, äh, kahte liiki argumenti. kõigepealt Euroopa institutsioonide võrdne jagamine äh, liikmesriikide vahel, see on äärmiselt oluline ja teiselt pool tõstatub üha rohkem arutelu tõhususest, ühendamisest, sünergiatest. ma arvan, et me saame seda me ei saa seda arutelu pidada niimoodi, et me kasutame suvalisi argumente äh, äh, igaüks äh, vastavalt siis sellele, millist põhimõtet parajasti rikutakse. Jose Manuel, meie oleme asjaga väga hästi kursis. me teame, me ei soovi seda, et ametid koonduksid Brüsselisse aga kui keegi jällegi ütleb, et me soovime, et kõik need ametid ja, oleksid Euroopa Liidu liikmesriikide vahel jagatud, eh, siis peab parlament või ka kas või meie komisjon või peaks meie komisjon siis eh, ka eh, selgeks tegema, et kui hakatakse siis ameteid uuesti jagama või praegu asu-, ümber jagatakse, siis see on raske otsus. ma ei tea, kas meil siin saalis on kedagi, kes ütles, et Euroopa Pangandusamet ja Euroopa Raviamet, et kui need Londonist ära tulevad, siis need peaks tingimata Slovakkiasse või Rumeeniasse minema. Äh, ilmselt ilmuks siis päevavalgele ka teisi asukohti näiteks äh, võib-olla keegi tahab vahetada mõne teise finantsjärelevalve asutusega, miks mitte? Äh, jah, äh, miks mitte? Äh, selline on just nimelt selline olukord, et milline põhimõte peaks siis kehtima. kas jagame ühtlaselt üle Euroopa Liidu, siis on palju näiteid, kus seda põhimõtet on rehkendatud, Portugalis näiteks on kaks ametit ja on teisi liikmesriike, kus on isegi viis ning jah, ka tahavad endale veel kuuendat ka saada. see on tõesti probleem ja siis me peame langetama poliitilise otsuse. võtma osa ära mõnedest liikmesriikidelt või, või lähebki siis meditsiiniamet Bukaresti või kuhu Rumeenia ta tahab panna. aga meil on siin sellised vastuolulised põhimõtted ja see on pisut selline äh, tülikas, kui me räägime ametite asukohtadest, jah, kolleeg komisjonist ka viitas sellele, et äh, meie komisjon otsustas, et sede, vabandust, mitte Sedefop, vaid äh, politseiamet äh, läheb Haagi selleks, et saavutada sünergiat jah, täiskogu otsustas teisiti, nõukogu otsustas teisiti ja nüüd on see amet Budapestis. jah, jah, niimoodi see asi on. Äh, jah, nüüd äh, asju jagati mõistlikult, aga samas kulutame nüüd raha rohkem. Äh, ja mul on väga hea meel selle, mul oleks väga hea meel selle üle, kui meil kogu aeg need kaks põhimõtet omavahel vastuolus ei oleks, aitäh. meie oleme eelarvekomisjon. ja meie peame vaatama, et iga äh, amet annab lisandväärtust. ma saan väga hästi aru, et igal riigil võiks olla vähemalt üks amet, aga meie oleme siiski olemas selleks, et äh, avaliku äh, sektori raha mõistlikult kasutatakse, et iga euro tooks midagi ka sisse. et see teeniks Euroopa rahva hüved Äh, härra peadirektor, kes äh, ameteid täna hommikul esines, me jagame teie muret. Äh, kas te sooviksite ähm, mõne sõnaga kokku võtta, mida te siis tänasest mõttevahetusest õppisite? <clears throat> Thank you very much, Mr Chairman, if you allow. tänan, esimees, kui te lubate, siis äh, selge on see, et äh, räägitud on väga poliitilistel teemadel ja meie ametite esindajatena ei saa öelda äh, seda, kuidas poliitilised teemad, nagu näiteks toiduohutus, peaks saama käsitletud. me oleme seda aktsepteeritud. aga on selge, et nende ülesannete täitmine nõuab ressursse ja kui ressursse ei ole, siis me ei saa ka täita nüüd, äh, mis äh, puudutab äh, selliseid hädaolukordi, need on kõik poliitilised teemad, meie püüame nii palju kui võimalik ülesandeid jagada ja saavutada tasakaalu selles osas, et üle Euroopa oleks kõik võrdselt jagatud ja me, me püüame nii IT kui ka katastroofi tagajärgide rek-, taastamisel kui ka siis uue tööjõu värbamisel, seda tasakaalu saavutada, see on meie ülesanne ja selleks me oleme tööle võetud nende ametiehite juhtidena. ja ma ka ütlesin, et midagi me saaksime koos teha eh, näiteks haldusküsimustes, selleks meil nõukogu ei ole tarvis ja me saaksime just juhtimise vaatevinklist ressursse kasutada parimal võimalikul viisil. aga see ei ole kindlasti parim viis juhtimiseks kui määratakse kindlaks, kui palju lepingulisi partnereid võib ametitel olla. see ei ole see viis, kuidas me saame raha eest parimat väärtust pakkuda. sellepärast me tahamegi just, et lähenemine oleks väärtuspõhine, tulemuspõhine, et ressursid saaks juhtide poolt muudetud väärtusteks ja selleks me oleme valitud ja paika pandud ainult viieks aastaks. me peame olema vastutavad selle eest ja kui me tööd õigesti ei tee, siis viie aasta pärast on teil võimalik meil lahti lasta ja sellepärast lubage juhtkonnal oma tööd teha ja siis äh, leppigem kokku, kuidas me tulemust mõõdame väärtuspõhiselt. ma tõesti võin öelda, et tulemused oleksid teised, kui te lubaksite meil seda teha ja suur tänu äh, võimaluse eest teile täna siin esineda. härra peadirektor, ma saan aru, et äh, juhtimine on äärmiselt oluline ja teil on vaja rohkem äh, manööverdamisvabadust, arvestades neid eesmärke, mis ametitele on kehtestatud. ma arvan, et me võime siin mõtiskleda selle üle, mida on võimalik teha, et teil oleks rohkem tegutsemisvabadus ja et äh, me tõesti saaksime tagada, et äh, ametite tööl on lisandväärtus. sellega selle teema täna hommikul lõpetame, meil on võimalus selle teema juurde veel tagasi tulla ja meil on kõigil väga hea, oleks väga hea meel, kui järgmine kord saaksime tõdeda positiivseid arenguid. aitäh siis ametite esindajatele. härra Depree, kas teil on midagi öelda? Äh, aitäh siis ähm, äh, ametite esindajatele, kes täna siia tulid härra Debre, kas te tahaksite meile nüüd rääkida järgmisest päevakorrapunktist? aitäh, esimees. ma kõigepealt siis selgitan, mida tähendab see lühend ETAS, mida teie kasutate. tegemist on siis ähm, ühe äh, uue ulatusliku infosüsteemiga, mille eesmärgiks on äh, siis tegeleda eelnevate lubadega kõikidele nendele inimestele, kes tulevad kolmandatest riikidest ja kellelt ei nõuta viisat niisiis, tegemist on kolmandate riikide kodanikega, kellelt ei nõuta viisat, nad peavad siis esitama eelneva nõu, eh, taotluse, et vaadata, kas nad tohivad Euroopa Liitu tulla. USA seda süsteemi juba kasutab, samuti Austraalia ja samuti Kanada, niisiis ma kordan, eh, kõik kolmandate riikide kodanikud, kes soovivad tulla Euroopa Liidu territooriumile, ükskõik mil moel, laevaga, lennukiga, rongiga, autoga vajavad siis eelnevat luba. jah, see süst-, süsteem on siis selline, et kui esitatakse taotlus, siis vaatab keskne üksus selle taotluse läbi ja Äh, Frontexis asub see üksus siis, mis neid taotlusi läbi vaatab. üheksakümne viiel protsendil juhtudest see inimene, kes taotluse esitab, saab viie sekundi jooksul oma vastuse, miks äh, sellepärast, et tegemist on inimesega, kelle tulek Euroopa Liitu ei tekita mingeid probleeme, jäävad järele siis viis protsenti taotlustest, äh, mille, kelle puhul on vaja siis sellist lühikest ana-, analüüsi Ehm, ehm, võib-olla on ehm, probleem inimese nimega või millegiga, nii et, et tuleb eh, isik tuvastada. niisiis eh, need viis protsenti juhtumeid vaatavad läbi siis eh, liikmesriikide endi üksused, sest igas liikmesriigis on siis selline üksus, mis tegelevad siis nende probleemsete taotlustega Äh, kas siis sellepärast, et tegemist on riigiga, kustkaudu inimene plaanib äh, siseneda, see ei ole küll päris veel kindel, nõukogus arutelud veel käivad ähm, äh, niisiis üheksakümmend viis protsenti juhtumitest ei tekita probleeme ja viis protsenti on juhtumid, mida käsitletakse siis individuaalselt, mitte infosüsteemi poolt, vaid inimeste poolt, et tõesti kogutakse kõik vajalik info Äh, see süsteem, kuna meie oleme eelarvekomisjon, äh, see süsteem ähm, läheb maksma siis äh, hinnanguliselt kakssada kaksteist miljonit eurot. siin on siis süsteemi väljatöötamise kulud, selle käivitamise kulud, infra, liikmesriikide infrastruktuuri integreerimine sellesse süsteemi. nii et, et need on siis üldised kulud ähm, ja kaheksakümmend viis miljonit on siis iga-aastane süsteemi toimimiskulu. jah, kallim on see süsteem siis alguses, kui ta kasutusele võetakse, aga see süsteem võimaldab siis olukorda parandada ja kui see süsteem on siis juba käivitatud, siis rahalises mõttes on ta täiesti autonoomne. käib väikene vaidlus nõukogu ja komisjoni ja meie vahel selles osas, kas need tasud, mida äh, inimestelt võetakse, on välistulud või ei. Äh, välistuludena käsitlemine oleks parem, sellepärast et neid oleks siis võimalik kergemini kasutada minu ettepanek äh, eelarve kontekstis seoses selle süsteemiga, kuna liikmesriigidega, liikmesriikidel kaasnevad teatud kulud selle süsteemi toimimisega, äh, siis ma oleksin nõus, et äh, need liikmesriigide üksuste kulud rahastatakse siis ähm, sisejulgeoleku vahenditest see puudutab siis seda tööd, mis tehakse liikmesriikides. teiseks natuke delikaatsem asi, komisjon on teinud ettepaneku, et iga äh, eelnev loataotlus äh, ja see, kui luba on antud, siis see peaks kehtima viis aastat, maksaks viis eurot, see taotlus mina isiklikult leian, et see keskus äh, selle eelneva loa kestus peaks olema kolm aastat, miks? Äh, sellepärast, et probleemsete isikute puhul, arvestades praegust julgeolekuolukorda, äh, inimesed radikaliseeruvad väga kiiresti, nii et, et mulle tundub, et viieaastane tähtaeg on liiga pikk Äh, võib-olla oleks äh, vajalik varem äh, ümberhindamine läbi viia ja ma leian ka, et selle loa tasu peaks olema kümme eurot. ja miks, ähm, ma arvan, et kümme eurot. kui te vaatate teiste riikide süsteeme, siis mida te näete USA-s, see eelnev lõbe maksab neliteist eurot ja kui lähete äh, äh, Austraaliasse, siis see on kuusteist eurot aasta kohta ja äh, minu ettepanek kümme eurot ähm, kolme aasta kohta, siis oleks kolm koma kolmkümmend kolm eurot aastas, nii et, et ähm, ma arvan, et see mehhanism, mille ma välja pakun, tooks siis meile, siia tuleks üheksakümmend kolm miljonit inimest aastat, tegemist on siin komisjoni esitatud arvudega ja kui te seda korraldate eh, minu poolt mainitud summaga, eh, siis te saate automaatselt selle summa, mida niimoodi saaksime koguda. Eh, nii et, et ma teen ka ettepaneku, et ka kõik üle vahendid, mis jäävad siis pärast seda, kui süsteemi hooldamise ja käigushoidmise kulud on kaetud, Äh, läheksid Euroopa ühiste piiride haldamiseks. piiride jaoks siis. ning kui äh, kulud kasvavad, äh, siis ma leian, et teatud elanike kategooriad võib-olla saaksid vabadused. näiteks õpilased ja õpetajad näiteks oleksid sellest tasust vabastatud, samuti pakuksin selle välja teadlaste jaoks. ja ma teen samuti ettepaneku äh, la-, lastele kuni kaksteist aastat ka jätta see tasu nõudmine ära. Ähm, viisade puhul meil on ju sama süsteem, nii et, et ma ei saa aru, miks meil peaksid olema äh, erinevad reeglid nende inimeste jaoks, kes tulevad viisaga ja nende jaoks, kes on viisanõudest vabastatud. E, niisiis e, minu kokkuvõte, härra esimees, mina e, toetan, et see süsteem sisse seatakse ja ma selgitasin juba, milles see seisneb, selgitasin ka, mida see maksab ja neljandaks minu ettepanekud. ma leian, et need on et eelarve huvides ja Euroopa Liidu julgeoleku huvides niisiis, see oleks kõik, härra esimees, mida hetkel soovin öelda. aitäh, härra raportöör. kõik see on väga selge ja paluksin nüüd variraportööridele sõna võtta. üks küsimus, ütleb proua Toma. kui palju see Euroopa Liidule maksma läheb? kakssada kaksteist miljardit on äh, siis äh, esialgne sisseseadmine, kaheksakümmend viis miljonit on siis toimimine igal aastal. aastal, jah saalis kõneldakse ilma mikrofonita. jah, niisiis äh, kui äh, ühe, kolmkümmend üheksa miljonit aastat nõudes, nõudes ja kui iga inimene peab maksma kolm eurot, äh, siis, siis see on päris korralik summa. jah, aga vabanda, vabastada tuleb maksudest siis teadlased ja, ja professorid ja sellised, jah. jah, siia võiks veel ka praktikandid lisada. härra Sarvamaa saab sõna kes on variraportöör Rahvaparteis. tänan, tänan nii juhataja kui ka äh, raportööri äh, ma siiralt tänan teie arvamuse eest ja peamistes punktides olen ma täielikult nõus sellega, mida te ütlesite. sooviksin siiski äh, küsida, miks äh, komisjon nii tagasihoidlik on raha osas, sest väga lihtne kalkulatsioon näitab, et äh, igal juhul sellest rahamasinat äh, ei saa. aga me vähemalt peaksime tegevuskulud katma ja kui vaadata, mida teistes riikides sellega tehakse, siis oleks täiesti õiglane see summa kehtestada kümne euro kanti ja siis äh, ka kolmeaastane tsükkel, nii nagu lugupeetud juhataja ütles, äh, on raske öelda täpselt, kui palju raha sisse tuleks, aga äh, kindlasti saab see olema siis oma vahenditest finantseeritav omad ressursid, nii et eh, need muudatused on komisjoni ettepanekule olulised. ma ka hindan teie muudatusi siis eh, selles osas, et nimetasite üliõpilasi, teadlasi, kes peaksid olema vabastatud maksest, aga mul on siinkohal mõned küsimused. kas eh, siis nende inimeste äh, reiside äh, autoriseerimine oleks ainult ühe sisse ähm, äh, tulemisloa eest või siis kehtiks see mitmeks aastaks näiteks üliõpilased või kes vabaühendustega tegelevad äh, neil äh, võiks äh, olla siis vaba sissepääs, aga teisest küljest inimesed ka kogu aeg vahetuvad näiteks vabaühendustes, nii et äh, siin peab olema ettevaatlik selle süsteemi sisseseadmisel. ja teie oma arvamuses ütlete ka, et siin peab olema äh, Äh, mingi muudatusvõimalus, esiteks selles mõttes, et äh, millised kategooriad vabastada ja kuidas me valime siis selle süsteemi opereerimise. aitäh, äh, proua Pardel saab nüüd sõna sotsiaaldemokraatide vahel, aitäh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid tahaksin tänada raportööri selle ettepaneku tutvustamise eest ma arvan, et meie ühine eesmärk on hoolitseda selle eest, et see süsteem toimiks tõrgeteta, see on siis peamine eesmärk, mis meil on või esmane eesmärk. Euroopa Komisjon on samal seisukohal. ma tahaksin teile ka öelda, et ma äh, kuulasin neid muudatusettepanekuid ja ma leian, et mm, Äh, väga oluline muudatusettepanek on just see, kuidas kasutada selle süsteemi tulusid ähm, ja äh, neid vahendeid, mis jäävad pärast seda, kui kõik toimimiskulud on kaetud. aga ma arvan, et on ka teisi aspekte, millele peaksime pöörama tähelepanu ja mis tuleks muudatusettepanekute läbi lahendada kõigepealt need isikute grupid, kes seda luba taotlevad, me peaksime eh, paika panema mingi vanusepiirangu ning eh, tõepoolest tuleb eh, arutada ka seda tasu suurust. komisjon pakkus viis eurot, meie pakume kümme eurot. tuleb leida kõige soodsam lahendus nii Euroopa Liidu eelarvele kui ka nendele kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad reisida Euroopa Liitu ja äh, ma arvan, et äh, see peaks puudutama ka kestvust, mis ajaks see luba antakse. Äh, kolm aastat või viis aastat. komisjoni ettepanek oli siis kolm aastat rapor-, viis aastat raportoril kolm aastat. Ähm, me tahame Schengeni süsteemi lihtsustada ja igasugune lihtsustamine on teretulnud, iseäranis eh, arvestades seda, et eh, Rumeenia ja Bulgaaria vastavad kõigile tingimustele, et liituda eh, Schengeni piirkonnaga. meil on vaja tugevat Schengenit, mis ühendaks kõiki Euroopa Liidu riike ning seega see süsteem, ETS-süsteem on väga oluline Äh, samuti kuulun ma Euroopa turismi edendamise interrühma ja minu arvates on väga oluline äh, äh, mõelda ka, milline on selle ettepaneku mõju turismile. meil, ma arvan, et me peaksime mõtlema väga tähelepanelikult ka, milline on see tasu suurus ja ärgem unustagem ka seda screening'u protseduuri ja profileerimist, nii et, et me peaksime hoolitsema selle eest, et kõik andmed, mida nendelt kodanikelt nõutakse, on proportsionaalsed ähm, nende reisi eesmärgiga ja et ei tekiks probleeme andmete konfidentsiaalsuse ja andmete kaitsega meie peame hoolitsema selle eest, et turistid, kes tulevad Euroopa Liitu, saaksid siit positiivse kogemuse, see on äärmiselt oluline Äh, sellepärast et inimesed tulevad ju erineval põhjusel äh, tööga seoses, õpingutega seostes, aga Euroopa peab olema turistide tippsihtkoht. Äh, me peame olema edukad konkurentsis teiste piirkondadega, Aasia, Kesk-Ameerika, Aafrika. nii et, et me peame tõesti vaatame, et me, me peame vaatama, et me ei kahjustaks turismisektorit tuleks mõelda järgmistele asjadele. Äh, need tähtajad äh, selle loa saamiseks, äh, kas neid dokumente, mida nõutakse, ei ole liiga palju, see mõjutab turiste, kes Euroopa Liitu tulevad ma arvan, et on äärmiselt oluline, võib-olla see ei ole ilmne nendes aruteludes, mida me siin praegu peame eelarvekomisjonis, aga ma arvan, et kõik need äh, aspektid, mis on seotud turistide ja turismiga, on väga oluline, sellepärast et turism annab kümme protsenti Euroopa SKT-st ja loob kaheksakümmend viis miljonit töökohta. lõpetuseks. Äh, kõik äh, see info, mida ma esitasin, see leiab kajastamist ka sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku ja ma arvan, et meid ootab ees väga hea koostöö, aitäh! esimees räägib ilma mikrofonita. ma ei näe rohkem variraportööre siin kohal. annan võimaluse kolleegidele sõna võtta, kui nad soovivad, aga nad ei soovi. nii et, et võib-olla komisjon jagab meiega oma mõtteid nüüd. tänan, esimees. ja tänan ka komisjoni ettepaneku toetamise eest härra äh, Pered äh, võib-olla kõigepealt selgituseks. üks küsimus, kui palju maksab äh, selle tasu sissenõudmine, kümme või viis, et kas sellega kaasneb ka mingi halduskulu? Äh, kas äh, see, kas on viis eurot või kümme eurot, kas sellest sõltub midagi no,? Normalement see payé par carte de crédit norma-, tavaliselt makstakse krediitkaardiga, nii, nii et, et äh, mingit konkreetset kulu Euroopa Liidu eelarvele ei ole um,? Oui, ma võin jätkata, jah, palun. As, as regards the cost mis puudutab äh, süsteemi kulusid, nii nagu härra Depre selgitas, on see aastas kaheksakümmend viis miljonit lihtsalt, et kõik oleks väga selge, ka komisjoni ettepanek, et TIAS-e poolt kogutud tasud on rohkem, suurem summa, kui on tegevuskuludeks vaja, umbes kakssada miljonit tulu aastas Eh, selleks, et katta kaheksakümne viie miljoniline tegevuskulu, ehk see on tegelikult rohkem kui kahekordne summa ja eh, need tulud on siis eh, rohkem kui kahekordsed ja ähm, trialoogides peaks täpsemalt siis selle summa suurust hiljem arutama ja on hea mõte, et oleks ka erandeid makse eh, tasumisel ja kas on vaja iga taotluse puhul makset suurendada. komisjoni ettepanek ja arvamus on see, et eh, ühe taotluse puhul viis eurot ei oleks eh, takistav ja, ja siis ei oleks ka vajadust mingite erandite sisseseadmiseks Ehm, raportöör ütleb, et ehm, äh, oleks vaja rakendusala laiendada, me täname härra Depreed selle eest, et see peaks ka olema äh, väljapoole suunatud, tundub, et komisjon seda praegu ei aktsepteeri, me kindlasti küll arutame rakendusala laiendamise võimalust ja sellega ma oma kommentaarid ka lõpetan. aitäh, härra Depre, kas te tahate lõppsõnaks sõna saada? jah, esimees, tahaksin tänada kolleege, kes sõna võtsid, ma täpsustaksin äh, proua Kapardellile äh, ja härra Sarvamaale, äh, et mina piirdusin ainult eelarve aspektidega, teie äh, rääkisite paljudest teistest asjadest, äh, millega äh, teie, mille keskenduste, aga kui ma oleksin libe komisjoni raportöör, siis seal ma räägiksin nendest asjadest. ja tulles tagasi veel selle juurde, mida ütles härra Sarvamaa, kui ma väga, ma õigesti aru saan, siis kümme eurot Äh, võib tekitada probleeme ja te rääkisite ka selle erandi kestusest. Äh, see on üks asi, mille üle ma pole veel mõelnud, nii et, et ma äh, süvenen selle. jah, sellepärast, et üliõpilane ju võib-olla ei ole paari aasta pärast enam üliõpilane, ütleb esimees jah, ma pean vaatama, kui inimene saab kaheksateist aastaseks, kuidas siis edasi nagu asjad käivad jah, alati tekib probleeme, millega tuleb tegeleda ja mis puudutab äh, proua Kapardelli öeldud, siis ma ootan neid muudatusettepanekuid, iseäranis seda, mis puudutab andmete proportsionaalsust, aga neid ei tuleks siin esitada, sellepärast et meie oleme pädevad ainult eelarve küsimustes ehm, niisiis äh, ootaksin siis kolleegidelt muudatusettepanekuid eelarve kohta Äh, niisiis, esimees ütleb, et äh, muudatusettepanekud tuleb kõige hiljem üheksateistkümnendaks juuliks esitada kella kaheteistkümneks. Äh, komisjonis hääletame ähm, kolmekümnendal, kolmekümne esimesel augustil ning septembris libekomisjon, põhikomisjon siis peaks vastu võtma oma seisukoha. aitäh, aitäh kõikidele, aitäh raportöörile, härra Depreele ja nüüd annan sõna härra Sarvamaale. ei, siiski härra Mankale, ütleb esimees. Äh, härra Mankale, kes räägib oodake, oodake, ütleb esimees, segadus on. Ah oui, parce que Monsieur Manka a un impératif chronologique. jah, härra Mankal on ajaprobleeme ja kui härra Sarvamaale sobib, siis me võtame härra Manka raporti enne. see puudutab siis eh, Euroopa eh,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 ktoré sa majú vykonávať v súlade s dostupným financovaním. To znamená, inými slovami hovorí komisia, že ja siis tuleks paika panna ka prioriteedid. komisjon ütleb, et liikmesriigid peaksid prioriteetselt eh, rahastama selliseid meetmeid, kes on kõige kergemini ligipääsetavad, eh, mis on siis kõige lihtsamad Äh, selli-, sellised meetmed maksavad vähem ja nii on võimalik saavutada tulemusi ja sääste ja neid äh, vahendeid saab siis hiljem kasutada pikaajaliste töötute jaoks, jah, me kõik oleme üksmeelel selles osas, et äh, pikaajalised töötajad vajavad rohkem aega, aga kui suurem osa nendest vahenditest läheb väikesele grupile, Äh, siis kaotame võimaluse paremas seisus olevatele inimestele tööd leida. et samuti tuleb välja töötada kriteeriumid. komisjon on EMKO-ga teinud koostööd ning äh, täisväärtuslik tööhõive, äh, töökohad, see on tõesti oluline. milline on siis selline töö? see on töö, mis on kooskõlas äh, tööturu nõudmistega ja tagab ka korraliku sissetuleku. Ähm, tuleb öelda, et ähm, mõned tööhõive äh, tagatise eesmärgid on saavutatud ja tööhõive on ka sõltuv liikmesriikides langetatavast poliitilistest otsustest ja väga oluline on ka see, kuidas uusi vahendeid äh, peaks kasutama. Äh, paindlikkusest ei piisa alati ja meil on tõesti vaja ka uusi vahendeid. Äh, härra esimees, ma võiks sellel teemal veel väga pikalt kõnelda. Äh, ma tahaksin öelda, et meie siin peame selle teemaga ka pidevalt tegelema. et praegune olukord ei korduks. me oleme öelnud, et parlamendil on siis eelarve vallas õnnestunud ähm, äh, tagada kohustus rahastada noorsootagatist ja äh, ma olen täiesti nõus, et me peame seda olukorda hindama. Ähm, ja see hindamine on võib-olla võtnud liiga kaua aega ja me oleme seetõttu liiga palju aega kaotanud ja seetõttu tahaksin öelda, Äh, nüüd on täiendavad äh, viissada äh, miljonit eurot, mida noorte jaoks kasutada, aitäh. annan nüüd sõna kohalolevatele variraportööridele ja härra Kölmel kõigepealt. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Mankalt selle suurepärase raporti eest, ma pean tunnistama, et kui ma loen seda noorsootagatist ja ma tean, et jutt käib noorte heast koolitusest ja töökohtade leidmisest, siis võib loomulikult öelda, jah, loomulikult seda tuleb toetada. ma pean aga tunnistama, et vaatamata sellele on mul ka mõned kriitilised märkused just nimelt äh, täna me oleme kogud, kogenud, et äh, probleemid on seotud äh, üksikasjadega, asjad ei lähe alati nii, nagu plaanitud. me peame vaatama, millised on Euroopa Liidu pädevused ja kõige osas, mis on meie pädevuses, on meil vaja ka järelevalvet ja kontrolli ja see ei tähenda muud midagi kui bürokraatiat. ja tahaksingi esitada küsimuse kas ei oleks mõistlikum ähm, just nimelt äh, mõelda selliste meetmete üle, et äh, kas Euroopa Liit peab siin kogu selle valdkonna eest vastutav olema. Äh, minu arvates on siin erinevusi, on Äh, riike, äh, millel on äh, jah, millel ei ole võib-olla tööjõu haldamise osal nii palju kogemusi nagu teistel Euroopa Liidul, näiteks nendel, kes hiljuti liitusid ja võib-olla neid me peaksime aitama, aga kui tegemist on riikidega nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, siis kõige parimalgi juhul ma ei suuda ette kujutada, kus oleks siin lisandväärtus nende liikmesriikide jaoks, kui äh, Eh, läbi Euroopa Liidu hakatakse raha jagama eh, me võiksime lihtsalt öelda, et eh, me jagame ise oma raha ära, nii et, et te kõik teate juba, mida ma ütlen. miks me anname siis raha kõigepealt Euroopa Liidule ja saame selle sealt jälle tagasi? minu arvates, et see on liigne, me peaksime tõesti mõtlema, kas see on kõik mõistlik ja veel üks asi, me räägime siin praegu sümptomitest, aga me peaksime põhjustest rääkima Äh, noorte suure tööpuuduse põhjused euroalas on seotud euroga, sellega peaks tegelema. aitäh. jah, see on teie isiklik diagnoos, härra Kölmel oleme variraportoritega lõpetanud, härra Fernandes aitäh, ma teen väga kiiresti ja räägin portugali keeles. Eh, eh, mina sooviksin tänada teid omapoolse panu-, teiepoolse panuse eest, härra Manka. me kõik eh, tunneme Euroopa Liidu eelarve osas, et eh, meil ei ole kompetentsi tööhõive osas, eh, aga meil on tarvis töötust eh, vähendada, sellepärast peaks töötama selle nimel, et Euroopa Liidu konkurentsivõime oleks suures ja suurem ja me peame olema proaktiivsed selles valdkonnas ka riikide eelarved peavad selle eesmärgi nimel töötama, kuid on teemasid, mida peaks järele mõtlema. Ehm, noorte inimeste ehm, kinnihoidmine erinevates programmides, et nad on kuni neljakümnenda eluaastani, näiteks erinevates põllumajandusega seotud äh, programmides. ja siis äh, näiteks ka esimese töökoha programm, äh, kus noore inimese vanus on määratletud kolmekümne viie eluaastaga ja ka siseriiklikud programmid võivad pikendada ja laiendada äh, oma programme ning otsustada, eh, kui pikalt eh, noorte tagatis, noorsootagatis kehtib ja on abikõlbulik. nii et see oleks mõttepunkt ja teine eh, küsimus, mis puudutab noorte tööhõive initsiatiivi. siin me räägime ühest koma vabandust, äh, üks äh, tuhat ja kakssada äh, miljonit eurot. kas me räägime sellest summast või me räägime siin summadest, mis tulevad Euroopa Sotsiaalfondist? kas rahastamine on ka seotud liikmesriikide rahastamisega? teisi sõnasoovijaid ei ole ja mina isiklikult tõden, et me peame noorte tööpuudusest õppima. on mõned Euroopa Liidu riigid, kus noorte tööpuudusega probleeme ei ole ja need on need, kus on olemas praktikasüsteem. Saksamaa, Holland, Austria ja siia võiks ka Šveitsi lisada, kes ei ole Euroopa Liidu liige ja loomulikult ka Luksemburg. nii et, et miks me ei eh, võtaks rohkem seda praktikasüsteemi kasutusele. kahekümne kaheksas riigis võiks seda ju teha. komisjon eh, on ette näinud sellise ühtne, ühtse Euroopa praktikasüsteemi, mis võimaldaks ka mobiilsust eh, ja loomulikult ei oleks sugugi halb, kui inimesed saaksid vaatama minna, kuidas asi käib teistes Euroopa Liidu riikides, nii et, et Erasmus meil ju juba on äh, Äh, nii et, et äh, võib-olla äh, kas ei oleks mingit retsepti, millega liikmesriigid panda, panna aktiivsemalt tegutsema, et nad tõesti toetaksid ka sellist praktikantide liikumist Euroopas. kas komisjonil on midagi lisada? ei ole. ei ole komisjonil midagi lisada. härra Manka, palun võtke arutelu kokku. aitäh, esimees tahaksin kolleege tänada eh, nende sõnavõttude eest. Eh, ma olen härra Fernandesega nõus, et eh, vanusepiirid on liikmesriigiti erinevad, kakskümmend kaks, kakskümmend üheksa mõnedes liikmesriikides. minu fraktsioon leiaks, et kolmkümmend peaks olema see vanusepiir. me peaksime toetama neid Eh, inimesi, kes on kuni kolmekümne aastased, et neil õnnestuks tööturule tulla ja eh, tekib probleeme ja tõesti, kui ühes liikmesriigis see probleem, eh, vanusepiir on kakskümmend viis aastast ja teises riigis kolmkümmend aastast, see paneb inimesi küsimusi esitama ja minu arvates võiks see vanusepiir olla igal pool kolmkümmend aastat. jah, ja, ja Teil, härra esimees, on õigus, et mõningatel riikidel on vähem probleeme noorte tööpuudusega kui teistes, teisel riikidel. selleks, et inimesed tõesti kiiresti eh, uue töökoha leiaks, on eh, näiteks Taanis väga hästi hoolitsetud ja äh, riik on ise selle nimel väga palju tööd teinud ja see on viinud ka selleni, et inimestel ei ole hirm tööd äh, kaotada. ja äh, ma loodan, et ka teised riigid varem või hiljem töötavad välja sarnase süsteemi. meil on vaja aga analüüsi siis kõikides liikmesriikides, analüüsi, miks inimesed on töötud Äh, meil on vaja äh, töötute grupid identifitseerida ja vaadata, äh, kui palju läheks maksma kõigi nende erinevate gruppide aitamine. nii et, et selline analüüs on hädavajalik ning raha tuleb teatud prioriteetsetele valdkondadele eraldada, sellepärast et meil ei ole piisavalt raha, seega tuleks raha panna sinna, kus tulemusi on võimalik kõige paremini saavutatud ja loomulikult on meil vaja ka jätkusuutlikkust ja jätkusuutlikkus on seotud majanduskasvuga äh, sellepärast et me, me ei saa lubada, et me kaotame terve noore põlvkonna. Äh, tööpuudus on tegelikult ka väga poliitiline küsimus, kui noor inimene on töötu, Äh, siis äh, võib äh, see inimene ka poliitilises mõttes meie jaoks kaduma minna nii et, et me peaksime tõesti toetama nõukogu ja komisjoni, et nad selle projektiga jätkaksid ja väga oluline on, et me selle projekti jaoks ka tulevikus raha eraldaksime ja ei öö, otsiks ainult selliseid ajutisi lahendusi, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Sarvamaa, kes räägib globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmiseks seoses Soomega. aitäh well,! see on tuttav lugu, oleme seda varemgi kuulnud. Soome on esitanud jälle taotluse EGF-ist äh, äh, finantspanuse saamiseks, siis seekord tuhat nelisada äh, nelikümmend kaheksa inimest Microsoft Mobile ja nende allhankijad, äh, nende kinnipanemine Soomes ja kogu kulu on viis koma kuus miljonit eurot, nii et EGF-i panus oleks kuuskümmend protsenti sellest. seega kolm koma viis miljonit eurot igal aastal peamine põhjus on, nagu ma ütlesin, sama asi, vähenev turuosa tänu teistele operatsioonisüsteemidele ning tootmise viimise, viimine madalamapalgalistesse riikidesse. veel üks asi, mida tuleks veel rõhutada, on see, et seekord tegelikult üheksakümmend kaks koma viis protsenti sihtrühmast on äh, kolmekümne, neljakümne aastaselt, äh, alla viiekümne nelja aastased, enamik nendest on äh, väga kõrgelt haritud, nii et ma arvan, et on oluline toetada nende taasintegreerumist tööjõuturule. muudatusettepanekute tähtaeg on kolmeteistkümnenda juuli keskpäev ning hääletus toimub august, komisjonis augusti lõpul, kas kolmekümnendal või kolmekümne esimesel augustil, aitäh! aitäh, härra Sarvamaa! kõik on öeldud, kas kellelgi on midagi öelda? ei ole, härra Kölmel? aitäh, esimees! tahaksin samuti tänada kolleeg Sarvamaad selle raporti eest, ka selles küsimuses on mul mõningaid mõtteid Euroopa äh, globaliseerumisega kohanemise äh, fond on üks näide sellest, kuidas me võib-olla mitte vajalikult asjalik, asjadesse sekkume. me räägime siin Microsoftist, äh, kes kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sai kasumit kuuskümmend miljardit jah, see, et äh, nad Soomes äh, ostsid äh, firma, et nad seal töökohti lõid, selle eest said nad ka toetusi ja kui firma otsustab nüüd teatud toote tootmise lõpetada, lõpetada, siis on see tegelikult väga kallis tee, kui me ütleme, et nüüd peab Euroopa Liit selle kõik kinni maksma. minu arvates oleks esmane meede pidanud olema see, et eh, Soome koos Microsoftiga eh, leiaks sellise mõistliku kokkuleppe, et eh, Microsoft siis osaleb nende töötajate Äh, täiendõppes, kes nüüd tööta jäävad. kõik see Euroopa Liidu kaela lükata on minu arvates halb lähen-, lähenemine ja minu arvates on põhimõtteliselt vale et me niimoodi neid äh, meetmeid äh, tsentraliseerime ja tegeleme probleemidega, mis ei ole Euroopa Liidu süü, see on liikmesriikide pädevus, liikmesriigid peaksid iseennast ait-, aitama ja kõigepealt peaksid maksma need firmad, mis sellega seotud on, aitäh loomulikult, ütleb esimees, jah äh, Microsoft on tegelikult äh, ju väga suur firma, mis Euroopas väga palju äh, kasumit teenib, aga me peame arvestama ka sellega, et Euroopa Liidu liikmesriigid on piisavalt rumalad, et nad on võtnud vastu maksustamisalase eelotsuse, mis ei sunni Microsofti makse maksma. nii et, et kuidas saavutada maksustamise vallas solidaarsus ja arukus, härra Sarvamaa? Mm-hmm. Thank you. Uh, well, to Mr Kölmel uh,, in principle. põhimõtteliselt olen nõus selle põhilise ideega, millest rääkida, aga ma pean ütlema, et antud konkreetsel juhul. ja ma ei tahaks sellest öelda, sest inimesed arvavad, et noh, ta on sellest liikmesmaast ja sellepärast ta püüab äh, seda kuidagi aidata. aga see ei ole põhjus, miks ma nii ütlen. ma isiklikult külastasin neid äh, tehaseid, olen vaadanud seda, kuidas seda raha kasutatakse ja pean ütlema, nendel juhtudel on see üks kõige paremaid sisendiväljundi suhteid, mida ma olen näinud Euroopa Liidu raha kasutamisest. teisest küljest, Microsoft teeb juba oma osa, loomulikult Soome antud juhul pidas läbirääkimisi ka Microsoftiga ja kolmas asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et natukese rahaga, antud juhul siis kolme koma viie miljoniga, poliitiliselt arvan ma, on see väga hästi rahut-, kasutatud raha, sest signaal, mis me sellega saadame, mida me püüame teha, kuidas me oleme huvitatud omaenda kodanikest, ma arvan, et see, see on vägagi hea äh, Äh, asi äh, selle raha eest, mis me kulutame, see on see põhjus, miks ma äh, siin seda küsimust toetan. aitäh, härra Sarvamaa, härra Tarand, kas te soovite sõna võtta, palun tehke kiiresti, sest me oleme ajakavast maas. aitäh, väga kiiresti härra Kölmerile. kui me tahame äh, hakata maadlema Microsofti taolise ettevõttega, siis on meil väga head partnerid, nagu näiteks komisjon, kes Äh, maksab tohutuid litsentsitasusid Microsoftile äh, nende tarkvara kasutamise eest. Äh, tarkvara kasutamise eest ilma igasuguse aktsepteerimata tasuta tarkvara kasutamist, see oli tehing, mis sõlmiti kümme aastat tagasi kümneks aastaks vabandust, see oli äh, sõlmitud kümneks aastaks, nii et ei ole väga ilus süüdistada liikmesmaid selles, et nad on liiga leebed Microsofti suhtes. aitäh, jah, lõpetame nüüd selle punkti ja läheme nüüd äh, väga olulise teate juurde äh, komisjoni poolt. see puudutab ähm, Euroopa Kaitsefondi rahastamist natukene ka konteksti äh, selle ettekande jaoks. Äh, me peaksime sellele teemale pühendama ühe tunni, nii et, et kaksteist nelikümmend peaksime siis lõpetama. ja ma tõesti vabandan kõigi eest, et me hilinesime ja esimees vabandab ka tõlkide eest härra Ürel äh, komisjonist tutvustab siis kümnekonna minutiga Euroopa Kaitsefondi äh, mõju eelarvele ja sellele ettekandele äh, järgnevad küsimused ja vastused. Ähm, et majanduskasvu peadirektoraadi esindajad ähm, ja nemad siis vastavad nendele küsimustele ITRE, AFET ja SEDE komisjoni liikmed on samuti siia kutsustatud ja ma tahaksin, kutsutud ja tahaksin tänada neid, kes neid siin on, no tere tulemast. Äh, koordinaatorid kahekümne üheksandal juunil äh, siis äh, andsid selle raporti Rahvaparteile, aga me veel ei tea, kes on raportöör, võib-olla härra Fernandes võib meile seda öelda. niisiis annan sõna härra Jürellile kümneks minutiks, et ta tutvustaks seda asja Thank you, Chair. I'll try to respect the timing. I'll give tänan, esimees, ma proovin respekteerida mulle antud aega. ma kõigepealt räägin Euroopa Kaitsefondist üldisemalt ja siis äh, räägin kiiresti ka ettepanekust, mis muidugi on tänase koosoleku peamine huviteema. Euroopa Kaitsefond eksisteerib kahes erinevas ähm, tegevusalas, esimene on siis äh, teadusuuringute valdkond Euroopa Liidu tasandil, need on julgeolekualased uuringud, ja teine on siis äh, võimekuse uuring ehk äh, siis ühiselt kokku lepitud kaitsevõimekus, innovatiivsed kaitseprogrammid ja kogu selle tööstusharu ähm, korraldamine, mis on praegu täiesti siseriiklikult korraldatud. ehk siis meil on need tegevussuunad ja siis on meil ähm, praegune mitmeaastane äh, finantsraamistik ja ka järgmine finantsraamistik, ehk siis kaks kulude plokki samuti, mis meile huvi pakuvad. ja ähm, nagu teada, on meil siis äh, just teadusuuringute ajal selline ettevalmistav periood, kolmeaastase perioodi jaoks on üheksakümmend miljonit, äh, kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend, sellest ma rohkem täna detailselt ei räägi. Äh, aga järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vaatevinklist me muidugi täpselt praegu öelda ei saa, aga komisjoni mõte on selles, et oleks komisjoni kaitsealane teadusprogramm ja et selle mm, siis toetatavaks summaks oleks umbes viissada miljonit aastas ja et võib-olla pärast aastat kaks tuhat kakskümmend see ka tõuseb. seda me teame praegu teadusuuringute tegevusvaldkonna kohta. järgmine tegevusvaldkond siis võimekus, suutlikkus siin komisjon teeb ettepaneku, et oleksid siis siseriiklikud Ähm, panustused, mida täiendavad Euroopa Liidu eelarvelised panustused. ja komisjoni ettepanek on siis kaheksakümmend protsenti siseriiklikult, kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest. ja me teeme ettepaneku, et see kehtiks nii praeguse äh, finantsraamistiku kui järgmise kohta. aga nüüd äh, järgmise, alates kahe tuhande kahekümnendast aastast äh, kokku oleks kakskümmend miljardit, mis siis äh, tuleksid sellesse tegevusvaldkonda ja üks miljon siis, äh, miljard aastas äh, Euroopa eelarvest. nüüd siis praeguse mitmeaastase finantsraamistiku osas ja võimekuse osas paar nädalat tagasi tegi komisjon ettepaneku äh, siis luua Euroopa Liidu kaitseprogramm, ähm, kus saaks siis äh, viis miljonit eurot, äh, viissada miljonit kokku sellest finantsraamistikust ja see sobib ka üldise lähenemisega kaheksakümmend protsenti pluss kakskümmend protsenti ehk kokku see tähendaks kaks miljardit panustamist liikmesriikide poolt ja siis mm, praeguses finantsraamistikus eh, kaks ja pool miljardit eh, Euroopa poolt. komisjon on teinud ettepaneku, et finantseerimine toimuks siis ümberpaigutamise osas seitsmekümne viie protsendi ulatuses ja ülejäänud kakskümmend viis protsenti oleks siis nii-öelda uued vahendid. ja komisjoni vaatevinklist ka vastab see teistele ettepanekutele, mis komisjon on viimastel aastatel teinud uute programmide rahastamise osas A1 Ähm, äh, osas EFSA üks, EFSA kaks osas on olnud sama skeem ja ka äh, muude programmide osas seitsekümmend viis protsenti ümberpaigutatud raha ja siis äh, kakskümmend viis protsenti uusi vahendeid, see puudutas ka Euroopa solidaarsuskorpust ja sellepärast äh, ka praegune ettepanek on seitsekümmend viis, kakskümmend viis, äh, vastab eelmisele mudelile. kokku räägime viiesajast miljonist, mis tähendab et, et kakskümmend viis protsenti on äh, nii-öelda uut raha ja ülejäänu on siis kolm ähm, äh, sada seitsekümmend viis miljonit, mis äh, on seitsekümmend viis protsenti, mis on ümber paigutatud raha ja ülejäänud on äh, siis äh, ähm, uued vahendid. ja komisjoni ettepanek on järgmine. esimene asi, mida me soovisime teha, on muidugi keskpikas perspektiivis hinnata olukorda mitmeaastase finantsraamistiku vaatevinklist, see tähendab ka top-up'e, Horizon äh, kaks tuhat kakskümmend, Erasmus pluss ja Kosme. Need on siis äh, ületanud olnud ähm, selle ettepaneku ähm, nagu piirid ja nendest me praegu ei äh, räägi, selles mõttes, et nii nõukogu kui parlament on otsustanud neid programme siis äh, top-up ida praeguse raamistiku raames. aga äh, muidugi see et ümberpaigutamised toimuvad, see meie rakendusvaldkonda nagu ka piirab ja sellepärast on need ettepanekud järgmised. kõigepealt on ettepanek, et sada kakskümmend miljonit paigutatakse ümber CEF Energy realt. ja ma tean, et see on väga keerukas teema selles komisjonis, eriti äh, praegu äh, toimuvate läbirääkimiste valguses SIQ osas ja CEF äh, Energy vahendite ülekandmise osas. ma tahaksin selgelt öelda, et komisjoni vaatevinklist on väga suur erinevus CEF Energy ja CEF Transpordi rakendamise staadiumide osas ja see on nii mitte ainult keskpika perspektiivi äh, vaatevinklist, aga rakenduse vaatevinklist, sest CEF Transporti me ei soovita üldse puutuda, aga CEF Energy osas see ähm, on äh, viimastel aastatel ähm, äh, praeguse finantsraamastiku osas väga palju kasvanud ja kui mõelda ka ümberpaigutusi FSI kahe osas ja äh, ümberpaigutusi Euroopa kaitseplaani kohta e, ikkagi oleks tõus CEF Energy osas kolmkümmend kuus protsenti aastatel kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend ja hiljem veel kakskümmend üks protsenti tõusu sellepärast äh, on meie hinnangul CEF Energy kasvuvõimalused täiesti olemas, nõukogu võib teha selliseid ettepanekuid ja meie hinnangul kahjuks praegu CEF äh, Energy ei ole piisavalt äh, küps ja selle tulemuseks on, et et äh, üle poolte siiani kõlanud nõukogu ettepanekutest ähm, on võrreldes CEF äh, transpordi äh, ettepanekutega nagu alafinantseeritud ja kui me vaatame siis millised on nõukogu mitmeaastased ettepanekud ainult, ainult kakskümmend protsenti nendest ettepanekutest on siis nüüdseks juba reserveeritud, mis on SEF transpordiga eh, suures eh, kontrastis. ehk me usume, et SEF Energy vaatevinklist on võimalus ümberpaigutusteks ja et see ei eh, tooks kaada ühegi energiaprojekti hilinemist, mida praegu ellu viiakse teine finantskomponent on kakskümmend viis miljonit CEF ICT-st. siin on selge poliitika sünergia olemas, CEF ICT on e, küberjulgeoleku projekt ja e, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates on kakskümmend üks miljonit e, üldsumma, mis on taotletud komisjoni vaatevinklist on siin selge küberkaitse ja küberjulgeoleku omavaheline sünergia olemas ja sellepärast äh, kakskümmend viis miljonit äh, ülekandega on komisjoni arvates äh, mõistlik mis äh, moodutab ülejäänud äh, ülekandeid, teised äh, suured projektid, Galileo, Copernicus, ITER, nende üldsumma on kakssada kolmteist miljonit kolme kohta kokku. Galileo jaoks on ümberkaigutamise meie ettepanek sada kolmkümmend viis miljonit, me usume, et see on võimalik, sellepärast et Galileo Ähm, ka äh, saab kasu äh, teenitud tuludest, mida kasutatakse väga hästi ja need äh, tulevad peamiselt Norrast ja Šveitsist, kust siis eraldatakse suuri summasid Galileole, mis on siis finantsprogrammeerimisele veel lisaks ja need äh, suunatud tulud Norrast ja Šveitsist ähm, tulevad siis lisaks sellele saja kolmekümne viiele miljonile Galileo jaoks, mis on ülekantud summa ja see on umbes üks koma üheksa protsenti Galileo kogu ümbrikust sama ka Kopernikuse osas viisteist miljonit tagasihoidlik eh, summa, mida me võime kasutada nende sihtotstarbeliste rahaeraldiste jaoks ja ka ITER-i jaoks teeme me ettepaneku summa on kaheksakümmend miljonit, neid kaheksakümmet miljonit ei olnud eh, kerge leida ja need on äh, ümberpaigutamise maksimaalsed summad praeguse finantsraamistiku ajal, aga see on äh, siis äh, ITER-i rahvusvahelise organisatsiooni ettepanek perioodiks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja me loodame, et me suudame need vahendid leida kaitsefondile ja et Euroopa Liit samas suudab ka oma teisi võetud kohustusi täita. siinkohal ma peatuksin ja me oleme koos äh, kolleegiga DJ Crew'st valmis küsimustele vastama. tänan, esimees! aitäh, lugupeetud esimees, esimene küsimus, kui palju meil praegu manööverdamisruumi on? teine küsimus millal institutsioonid äh, austavad äh, neid kohustusi, äh, millal lepinguid täidetakse. me ütlesime, et me ei võta kunagi enam CEF-ist raha, ma tuletan meelde, me võtsime CEF-ist raha hori-, horisont kahe tuhande kahekümnest ka me võtsime sealt palju raha äh, EFSI esimese faasi jaoks. Ähm, äh, nõukogu ettepaneku järgi äh, võeti raha ka EFSI kahe jaoks jällegi ja nüüd tahame jällegi raha sealtsamast võtta kaitse jaoks sest et meil on jällegi selline uus prioriteet. mulle tundub, et me peaksime siiski arvestama sellega, et uutel prioriteetidel peavad olema ka täiendavad rahalised vahendid. on vaja täiendavat rahastamist. samuti tahaksin teada, ma võib-olla ei saanud väga hästi aru, aga see sada nelikümmend viis miljonit, kas eh, see on kõik äh, rahalised toetused, ma sain, ma sain niimoodi aru, et tegemist ei ole rahastamisvahenditega. tahaksin kinnitust selle kohta. ja veel üks küsimus eh, pärast seda vastust küsi-, vastust küsimusele, palju meil manööverdamisruumi on, miks me kasutame lihtsalt sada kakskümmend viis äh, miljonit selleks manööverdamisruumiks? Äh, komisjonil õnnestub äh, alati vahendeid kuidagi paljundada, panna mööda paari miljardiga, üks miljard sinnapoole, teine sinnapoole ja siis öeldakse, et me oleme mingit eelarverida ühe miljardi võrra tugevdanud niisiis see finantsvõimendus äh, käib kogu aeg ühe ja sama summaga. niisiis äh, tegelikult see tähendab ju, et me hakkame kärpima olulisi programme. ja ma olen nõus sellega jah, et see programm on ka oluline, enamus meist on sellega nõus. aga selle programmi jaoks äh, on vaja täiendavaid vahendeid. ja minu viimane küsimus liikmesriikide maksed, kas nad tule, lähevad äh, ka sellesse eelarvesse? kuidas need äh, liikmesriikide maksed eelarvesse lähevad, aitäh! proua Kardia Zabal järgmisena. Mm, tänan, väga lühidalt teen ma. ja äh, jätkates seda, mida Jose Manuel Fernandez ütles me alati ütleme sama asja ja kordame seda pidevalt. ja see äh, on selge, et meil on tarvis uusi vahendeid, kui me teeme finantsprogrammeerimist ja eelarvet äh, paika paneme programmide osas, mis peavad saama finantseeritud, siis me ei saa otsustada keset äh, aastat nende programmide üle, sest prioriteedid on kadunud ja ma lihtsalt äh, olen üllatunud ja tahtsin seda veel kord äh, välja tuua. prioriteedid, mille jaoks äh, raha ei ole ja järsku on nõukogu pannud lauale kaitseküsimused, nii ja nii mitu miljonit siin, viissada miljonit seal, seda ei olnud kerge leida. ja siis, mis juhtub? EFSi ja me ka esitame palveid, et ei kärbitaks kas EFSit või muud ja iga kord, kui me soovime midagi saada, on meil vaja kümme tundi trialoogi ja nõukogu ütleb äkki, et oi, see on sihtotstarbeline äh, raha ja siis äh, ma ei saagi õieti öelda, mida ma kõigest sellest arvan. härra Kölmel. aitäh, esimees ma usun, et äh, kõik olulised argumendid on juba ära mainitud ja seega jätan ma oma sõnavõtu ära. aitäh, härra Depree. aitäh, esimees. Äh, ma ei ole päris kindel, kas mina olen meie fraktsiooni variraportöör, aga äh, ma liitun nende küsimustega, mille härra Fernandes esitas. härra Tarn, palun harmony. I will support also Mr. ka mina toetan härra Fernandest, harmoonia. Monsieur Finch qui remplace Monsieur Arnott härra Finch asendab härra Arnotit. Uh... tänan, esimees. kas ma tohiksin küsida eh, sellise küsimuse, viis miljardit kaitsefondile, kas eh, selles summas on arvestatud ka Ühendkuningriigi poolset osa ja kas äh, siis ülejäänud liikmesriigid peavad sellisel juhul katma ka selle Ühendkuningriigi arvestatud osa? aitäh! jätkame. Äh, nüüd saavad äh, sõna teised, kes ei ole koordinaatorid, härra Olbricht. aitäh, mul on kaks märkust ja üks küsimus. kõigepealt esimene märkus. kas äh, me teame täpselt, mida me CEF-iga teeme, ma mäletan neid arutelusid aastate eest Äh, kui me arutasime seda, kas see on vaja või vajalik või ei ja nüüd on sellest saanud justkui reserv selleks, mida Jauget ütles äh, ja kui see on reserv, mida saab pidevalt kärpida ja kärpida, siis tekib küsimus, et kas seda üleüldse vaja on. Äh, teine asi, ma tahaksin rõhutada, et me räägime vahendite suurendamisest, meil on olemas parlamendi seisukoht et äh, me ei saa vähendada näiteks parlamendi pädevust ähm, iga-aastase eelarve osas ja äh, ma ei taha avada seda arutelu uuesti, jah, see ei ole veel lõplik otsus, teatud asjad on välja pakutud, me oleme nõus olnud aga äh, see puudutab iga-aastast eelarvemenetlust ja minu tegelik küsimus puudutab mitmeaastase finantsraamistiku tulevikku. kui me täna otsustame, et meie prioriteet on julgeolek, aga kuidas see mõjutab tulevikku? kas tuleb kuskilt uus raha eelarvesse või ei, sellepärast et eh, kui me nüüd langetame mingeid otsuseid, siis see mõjutab ka tulevikku, kas tegemist on mingi ajutise lähenemisega või ongi see alaline, alaliselt niimoodi, kas komisjon kavatsebki nüüd kaitsest teha oma prioriteedi? Ehm, ma sain aru, et see oli ka kahe tuhande kahekümne esimesest aastast alates üks miljard aastas, jah, proua Kressle, palun. aitäh. kui eh, me lubame raha siit ja sealt võtta eh, see ja sellega mitte midagi eh, muud ei tekita kui ainult tühja õhku, siis tekib loomulikult küsimus, et miks äh, me paneme Euroopa raha valdkonda, kus meil pädevust ei ole, meil ei ole kaitsevaldkonnas ühispädevust. jah, me tahame sellele rohkem rõhku panna, jah, see on äh, võimalik, aga aga me ei saa lubada, et me ka äh, teiste prioriteetide arvelt seda rahastama hakkame Äh, ma arvan, et me teeme siin analüüsivea, kui me selle läbi laseme ja mina soovitaksin seda mitte teha, sellepärast et kui meil on uued ülesanded, uued prioriteedid, mille osas meil pädevust ei ole, äh, siis äh, peab selleks raha tulema, värske raha kuskilt mujalt jah, kui on tegemist meie pädevuses olevate prioriteedidega, siis võime ühist raha kasutada, aitäh aitäh, härra Kaier. jah. Ehm, ma ei tea päris täpselt, kust alustada. ausalt öelda eh, olen ma üsna hämmeldunud ja üllatunud. ma olen nördinud selle üle, et see komisjon ja see parlament juba aastaid võitleb selle eest, et teatud valdkondadesse vahendeid juurde saada ja komisjon ja nõukogu äh, äh, kogu aeg selgitavad meile, miks seda kõike rahastada ei saa. kui julgeoleku ja kaitsepoliitika nüüd jällegi nõukogus on populaarseks saanud äh, ja kui Äh, tõesti on äh, selliseid küsimusi, kus nõukogu suudab üksmeelele jõuda, siis on äh, ka raha leidmisele väga loominguline lähenemine. ja mulle tundub, et see eesmärkide hierarhia see sõltub mitte niivõrd sellest, mis tõesti oluline on või mis nii oluline ei ole, vaid lihtsalt sellest, milles me kokkuleppe saavutame, nii et, et see on lihtsalt selline poliitiline otsus ja ähm, mul on raske sellega leppida. ning äh, mina äh, äh, toetan täielikult kolleeg Kresslet, enne kui me hakkame siin raha eraldama, peaksime tegelema muudes asjadega, me peaksime rääkima prioriteetidest, mis sellel parlamendil on, millele meie oleme raha taotlenud Ähm, äh, äh, kaitsekulutusteks peaks liikmesriigid selle raha kuskilt leidma. Äh, jah, see koda siin ei saa lihtsalt seda väärrahastamist, kus üldeelarvest tuleb neli miljardit ja liikmesriikidest üks miljardit, me, me, me ei saa lihtsalt seda lubada ja kui äh, ei ole otsustatud, äh, kust see raha, äh, uus raha tuleb, siis mina ei ole nõus midagi eraldama meie ühisest rahast. ma, ma ei tea, kust see üks miljardit tuleb. mul on tunne, et see lihtsalt kaob kuskilt e e e eelarvest ära ja siis ütlevad liikmesriigid, et parlament ei saa ka kaasa rääkida, sest et Euroopa Liidul pole selles küsimuses pädevust niisiis, kuidas see raha täpselt välja antakse ja mille jaoks, see on meie komisjoni jaoks väga oluline. ja kui mina sisulist vastust sellele küsimusele ei ole saanud, selle menetluse kohta sisulist vastust ei ole saanud, äh, siis äh, ei ole mina valmis midagi tegema, ma tahan teada, kui palju raha, kust see täpselt tuleb ja kuidas. ja äh, kuna meil on prioriteedid, mille üle me pidevalt peame otsustama Äh, siis minu arvates, mina isiklikult ei ole eriti valmis äh, äh, viissada miljardit lihtsalt eelarvest selle peale viskama. minu arvates on komisjoni ettepanek vastuvõetamatu. Thank you very much for giving me the word. My name is Anneliis, I am uh, from the Ahvet suur tänu mulle sõna andmast, mina olen Ahveti komisjonist ja ma tahaksin äh, ka rõhutada seda, mida Jens äsja ütles, see on äh, uus pädevusvaldkond ja mm, nagu härra Kresslegi ütles, äh, liikmesriigid peavad ka oma panuse andma, kui nad soovivad muutust. aga mulle teeb muret see, et liikmesriigid ütlevad seda, mis toodetega tehakse. meil ei ole Euroopa relvaekspordi režiimi ja me ei saa aktsepteerida seda, et välispoliitikas me ei saa öelda oma sõna eh, ja sinna kuulub ka ju ehm, relvakaubandus ja relvad on vabalt eh, kaubeldavad ja kui seda finantseeritakse ka Euroopa eh, üldvahenditest, siis peame me olema väga ettevaatlikud äh, sest äh, meil ei ole praegu võimalust äh, siis kaubanduse osas oma seisukohta öelda. aitäh, härra Sarvamaa well,! We... Äh, kõigepealt ma arvan seda, et me peaksime väga selgelt eristama kahte asja. üks on see, et kas see on värske raha või mitte ja kes selle eest maksab. ja teine asi on see, et et äh, miks meil seda tarvis on? Äh, no nemad kahtlevad, nemad lähevad praegu kõik äh, minema, aga ei ta võib-olla sina võta tule minu pealt ära. ja mõned isegi agressiivsed hääled, nagu härra Kaieri poolt kostis. ja mina ütlesin praegu seda, et jah, muidugi peab olema värsket raha, see toetaks liikmesriike, Euroopa Liidu äh, liikmesriigid äh, raiskavad tohutult äh, suuri summasid kaitsekulutustele, mis ei ole väga tõhus. meil on numbrid, meil on selge referents, kui te vaatate ainult siis neid summasid, mida Euroopas kulutatakse ja USA-s kulutatakse, siis kohutav on see, mida eurooplased oma raha eest saavad. me ei loo äh, töökohti, me pole liidrid, meie ei saa sellest kasu ei liiduna ega liikmesriikide kaupa. mõelda, viisteist protsenti, see on see raatsio, tasakaal. ja sellepärast ma väga tugevasti toetan komisjoni tegevust selles vallas sest äh, me võiksime raha paigutada selliselt, et meil oleks äh, äh, selge prioriteet suuremas pildis. me teame, et pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat jätkub ka ränne ja et meil on vaja tegeleda julgeolekuküsimustega, need on kaks prioriteeti. ja minu küsimus on, miks me ei peaks kõiki mune panema ühte korvi ja tootma rohkem, aga see peab tulema liikmesriikidelt, sest kasu saavad sellest liikmesriigid. ja sellepärast Euroopa Kaitsefondi äh, kasu oleks väga selge, see tähendaks lihtsalt Euroopa raha paremat kasutamist. ja siis on äh, muidugi suurem küsimus, mis on prioriteedid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, aga julgeolekul on kindlasti prioriteedipositsioon poliitilisest vaatevinklist ja miks me siis ei peaks seda samal ajal tegema tõhusamalt, on minu küsimus. ja äh, see ei ole küll Euroopa Liidu pädevuses, aga see, millest, millest me räägime, on ühtne kaitse. meil ei ole ühtset kaitset, tõesti, seda pole olemas aga see, millest me siin räägime, on parem ja kombineeritum ressursside kasutamine Euroopa Liidus. aitäh, härra Sarvamaa, rohkem sõnasoovijaid ei ole. on selge, et tegemist on märkimisväärse uuendusega. jah, kaitseküsimustes edasiliikumine, aga kas enne sellist pragmaatilist komisjoni algatust ei peaks olema ka Euroopa Parlamendiga arutelu. me peaksime ju ühiselt arutama, milline on meie tuleviku nägemus. jah, meil on jah, erinevaid eh, tangitüüpe vist seitseteist siin Euroopas kasutusel, eh, rääkimata hävituslennukitest Äh, nii et, et äh, tõhususe mõttes on meil tõesti probleeme ja härra Sarvamaa küsimus, kas me hakkame lihtsalt kaitseküsimustes lootma Ameerika Ühendriikide peale, äh, me peaksime siiski Euroopast tegema ka maailma mastaabis võimsa tegija. jah, me ei, ei saa lihtsalt asju niisama jätta võtta. jah, meil on eesmärgid, mida me ei ole avalikkusele piisavalt tutvustanud. Euroopa ei suuda kuidagi Euroopaga kõnelda ja just sellist liiki arutelu kõnetaks kodanikke. ja niimoodi aitaks edendada Euroopa avalikku arvamust. ja nüüd esitatud küsimustele äh, vastavad siis kaks komisjoni esindajat, härra Jürel eelarve küsimus ja härra Aleksi äh, Grow peadirektoraadist ja võib-olla härra Ürel alustab uh,. Thank you, chair. tänan, esimees. kõigepealt äh, tahaksin tänada liikmeid äh,, mis äh, minu nägemuses kõlas äh, nende seisukoht niimoodi, et äh, see oli üsna lahke toetus äh, meie algatusele, samal ajal kuulsin ma ka mitmeid kriitilisi äh, hääli kõlamas komisjoni ettepanekule, mida komisjon ka äh, arvestab. ma püüan vastata spetsiifilistele küsimustele, mida peamiselt esitas härra Fernandez. esimene küsimus oli, kui äh, suur manööverdamisruum meil on äh, üks A pealkirja all praegusel hetkel finantsprogrammeerimise ajal äh, on äh, äh, marginaalid äh, aastateks kaks tuhat üheksateist ja kakskümmend kokku on kuussada kuuskümmend miljonit eurot. kui me võtame sada kakskümmend viis miljonit maha, mis on kaitsefinantseerimisele lisatud selle komisjoni ettepanekuga ja kui me ka pilootprojekte ja ettevalmistavaid äh, tegevusi arvestame ja kui me arvestame maha ka ühe miljoni, siis kuussada kuuskümmend miljonit äh, muutuks nelisaja, äh, neljasaja seitsmekümne viieks miljoniks aastatel kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat äh, kakskümmend. järgmine Fernandesi küsimus oli see, et miks need äh, marginaalid olemas on ja miks komisjon neid ei kasuta. ja minu vastus on arvatavasti üsna ette ennustatav, meie arvates on see lihtsalt äh, nagu korrektsuse küsimus, me oleme praeguse finantsraamistiku keskel täpselt, kolm ja pool aastat on äh, kulunud, kolm ja pool aastat ees ja me oleme juba praegu näinud palju uusi arenguid eelarverealt üks A ja on palju uusi vajadusi, me ei saa välistada, et järgneva kolme ja poole aasta jooksul tekib veel uusi arenguid ja me küll tunnistame seda, et äh, teatud hulk värsket raha on äh, tarvilik ja sellepärast ka ettepanek saja kahekümne viie miljoni osas, aga praegusel ajahetkel äh, arvestades kahe, kolme ja poole, kolme ja poole aastast perioodi, mis ees ootab, tuleks käituda siis olukorda arvestavalt. kui lubate, siis härra Fernandesel on teile üks väga lühikene küsimus selle teemaga seoses, mil, miks te räägite rubriigist üks A ja miks te räägite äh, üks A-st? meil on olemas ju ka selline üldine varu ja äh, kui me räägime nendest varudest, Äh, äh, siis kui vaatame kõiki rubriike, milline see varu siis on? Äh, mis selle, sellist varu ei ole olemas ja teiste rubriikide varusid me ei saa kasutada rubriigi üks A puhul. see, mis on olemas ja sellele härra Fernandes viitas, et on olemas selline üldine varu kulukohustuste osas. tõepoolest, jah Eh, see on eh, viimane võimalus. me oleme juba kasutanud seda üldist varu eh, üsna suurel määral EFSi puhul. niisiis komisjon ei ole seda välja pakkunud selleks, et seda ettepanekut rahastada me oleme olnud ettevaatlikud aga on võimalik, jah, selge on see, et see võimalus on olemas. väga kiiresti, kui suur see varu, see üldine varu praegu on, kui palju? ma pean vastama kirjalikult, sellepärast et mul ei ole konkreetseid arve Äh, äh, härra Fernandes ütles, see on rohkem kui kaks koma kuus miljardit eurot minu teada. ja ma olen täiesti kindel, et te ei ole ära kasutanud kaks koma kuus, te ei kasuta seda ära finantsraamistiku lõpuni. Äh, ma kinnitan teile need arvud kirjalikult, ütleb komisjoni esindaja. ma täna teen seda juba aga tuleb arvestada ka sellega, et pärast vahe läbivaatamist see kulukohutuste varu võib olla kasutusel ka rubriikide kolm ja neli puhul. härra Fernandes, ma olen teiega jah nõus, et on vähe tõenäoline, et me kasutame ära äh, mõned miljardid rubriigis üks A, aga ei saa välistada, et tekivad olulised vajadused näiteks rändega seoses. seda tuleb veel rahastada kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuni nii et, et tegemist on äh, jah, suure tõsisusega see probleemiga, see kõik sõltub ju vahe läbivaatamisest Äh, ma ei saanud, äh, kui raske on leida paindlikkus nii jäigas eelarves, ütleb härra esimees äh, jah, me oleme juba näinud kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kuidas asjad olid. aitäh. I will continue to, to reply to uh,, to the question. jätkan küsimustele vastamist. ma arvan, et järgmine küsimus härra Fernandeselt oli, kas see ümberpaigustamine tuleb äh, fina-, tuleneb finantsinstrumentidest, jah, äh, oma energia, oma IKT äh, ümberpaigutamine tuleb toetustest, tahan selgeks teha, et see on iseenesestmõistetav, ja oma energia finantsinstrumente enam ei ole, alles pole enam midagi peale seda ettepanekut, et finantseerida, sisuliselt pole midagi, sest F e, e, said kahe jaoks, selles pole kokku lepitud, komisjoni ettepaneku kohaselt öö, e, oma energia finantsinstrumentide jaoks poleks, pole midagi alles jäänud. härra Fernandesi viimane küsimus oli liikmesmaade panustamine. minu arusaamise järgi need ei tule läbi Euroopa Liidu eelarve, need lähevad otse tööstusele aga võib-olla minu kolleeg DJ Gross võib seda äh, täpsustada. viimane küsimus, mida ma teadmiseks võtsin, kas komisjoni ettepanek võtab arvesse seda tõsiasja, et tulevikus ei tule enam makseid Ühendkuningriikidelt, antud juhul ainus, mis ma öelda saan, on viidata sellele, mida volinik Oettinger juba ütles, on öelnud seda korduvalt ja teda paneb väga äh, muretsema finantseerimise auk, auk, mille on tekitanud ühest küljest tõsiasi, et Ühendkuningriigid rohkem ei panusta, teisest küljest see, et tekivad uued finantseerimisvajadused ja nende uute vajaduste seas on selge, et volinik Oettinger näeb siin vajadust ka kaitsekulutusteks. kaitse on osa finantseerimisdefitsiidist äh,, mida ta korduvalt maininud on ja annan nüüd sõna oma kolleegile. suur aitäh. ma peatuksin ähm, kiiresti mõningatel märkustel ja räägiksin komisjoni ettepaneku üldisest taustast äh, nagu tuletati juba meelde, on tegemist väga olulise edusammuga kaitsetööstuse küsimustes. Äh, see edu, edasiminek on ettevalmistavate meetmete loogiliseks jätkuks, mida me oleme mõelnud juba aastast kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist, nagu ütles, ma ütlesin, tegemist on ettevalmistavate meetmetega, nii et, et ähm, me jätkame selle teemaga tegelemist ka edaspidi. Äh, üks oluline märkus Äh, mida tahaksin rõhutada, see on nimelt see, et komisjoni ettepanek äh, ei puuduta kaitsepoliitikat, äh, tegemist on kaitsetööstuse alase ettepanekuga. nagu te teate, see vahetegemine on äärmiselt oluline. artikkel on sada kolmteist aluslepingus ja nagu te teate, see ei ole artikkel, mis puudutab kaitseküsimusi. aga jah, see mõjutab ka kaitseküsimusi milline on meie ettepaneku eesmärk? kõigepealt me tõdesime, et äh, meil on väga oluline koostöö Euroopas kaitsetööstuse vallas. Äh, meil on äärmiselt äh, konkurentsivõimeline tööstus kõikides liikmesriikides, konkurents on väga tugev Äh, koostööprojekte on väga vähe ja see mõjutab äh, kulusid äh, just nimelt maksumaksja jaoks. see toob kaasa ka tõhususe puuduse ning see puudutab ähm, ka olulisi viivitusi võimekuse loomisel, millest Euroopa, mida Euroopa vajab. seistes silmitsi sellise olukorraga, mida me siis teha saame? loomulikult on ettevalmistavad meetmed, mis puudutavad teadusuuringuid, need on väga olulised aga eesmärk ei ole teha teadusuuringuid, vaid lõpuks saavutada võimekuse suurendamine. selleks, et edendada koostööd, me võime loomulikult äh, kutsuda liikmesriike ja ettevõtteid üles koostööd tegema, aga ettevõtted ütlevad meile ja ka liikmesriigid ütlevad meile, et äh, selle koostööga käivad kaasas liikme, äh, liigsed kulud Äh, nii et, et äh, alguses käivad äh, kaasas kulud, kuigi lõpuks võib tekkida ka tõhusus. ja just nimelt neid kulusid vähendada, selleks me olemegi välja pakkunud selle programmi. me võtame siis võimekuse ühe konkreetse osa sihikule, keskendume siis selle osa arengule, üritame, keskendume teatud teadusuuringutele, mida on avaliku sektori rahaga rahastatud Äh, aga mis kuhugi välja ei vii, sest äh, edasi midagi ei tehta. nii et, et me keskendume nüüd just nimelt sellele arengule, ellurakendamisele, teeme seda meie ühise eelarvega, jah, meie panus on äh, piiratud, me näeme ette ainult kakskümmend protsenti nendest arengukuludest, aga see panus ei oleks mõeldav ilma, see panus ei oleks mõeldav ilma koostööta Äh, sest et äh, kui tegemist on ainult mingi riikliku kavaga, siis seda me kinni maksma ei hakka. Äh, me toetame ainult koostööprojekte, niisiis me oleme vähemalt kolmele ettepan-, liikmesriigile teinud selle ettepaneku ja loomulikult võib selle ettepaneku üle vaielda. meie eesmärk on seda koostööd tugevdada, loomulikult käib sellega kaasas teatud kulu me, on vaja siis kolme, meil on vaja siis kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend viissada miljonit, sest et kaitsesektor on kallis. ja kui me tahame midagi muuta, siis meil peab olema ka korralik eelarve. me jõudsime selle viiesaja miljonini, et kui me Äh, suudame siit katta näiteks kakskümmend protsenti ise ja kaheksakümmend protsenti siis kaetakse liikmesriikide poolt, kes osalevad nendes projektides. aga äh, ära hoidmaks selle raha raiskamist, pakume välja siis äh, sellise korralduse, mis kohustab teatud ettevõtteid näitama mm, et Neil on juba äh, teatud liikmesriikide poolselt lubadus äh, osta ka neid tooteid, mida toodetakse. Äh, näiteks ei ole mõtet hakata välja töö, to, töötama tooteid, mis jäävad riiulitele. niisiis, see oleks ähm, lühidalt minupoolne kokkuvõte. aitäh! me näeme, et Äh, siin äh, poliitiliselt on äh, asjad veel keerulised selleks, et liikuda Kaitse-Euroopa poole, proua Kressle, aitäh, aitäh selle selgituse eest, tahaksin härra esimehele veel kord öelda, et ähm, ma ei ole nende vastustega rahul, küsimusi on ikkagi selline, et Äh, kas äh, saab korraldada relvahankeid äh, enne, kui me paika paneme, milliste kaitset me üleüldse soovime, milliseid otsuse langetamise veetmeid me kasutame, minu arvates asjad niimoodi ei lähe. ei saa lihtsalt lubada, et me niimoodi lihtsalt kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest ära anname ma arvan, et me, me peaksime me selle, sellega Äh, kuidagi teistmoodi ümber käia, jah, loomulikult äh, on selge, et me vajame tugevamat koostööd relvastuse vallas liikmesriikide vahel, aga ma tahaksin seda küsimust veel äh, arutada näiteks volinik Oettingeriga Äh, me peaksime ta siia kutsuma, sest tegemist on põhimõttelise küsimustega, me juba viimase äh, eelarve juures andsime kakskümmend miljonit pilootprojektidest ja minu arvates oli see esimene viga ja nüüd hakkame teist viga tegema. Äh, nii et, et minu arvamus on kogu seda üldküsimust vaja arutada, sellele me pole vastust saanud ja ma ei ole rahul selle peenekirjaga, mida meile praegu tutvustati nii et, et äh, minu arvates ei ole äh, aus, et äh, nii olulise poliitilise teema puhul meile saadetakse siia mingid ametnikud lihtsalt. jah, nii et, et me peaksime seda asja tõesti poliitilisel tasandil käsitlema, aitäh. ma arvan, et ma olen proua Kresslega sama meelt, ütleb esimees. mida me teeme Euroopaga, see on poliitiline küsimus. mul on jäänud mulje, et äh, me lihtsalt äh, ütleme siin-seal midagi meeldivat, loodame, et inimesed on sellega rahul aga siin on ju panused eh, olulised liikmesriikidele, see on oluline tööstusele, eh, suhted riikide ja tööstuse vahel on väga oluline ja meil oleks siin vaja poliitilist visiooni, poliitilist eh, nägemust, mida toetab avalikkus, millel oleks demokraatlik legitiimsus sellepärast, et praegu me lihtsalt siin kopsime ühte-teist kokku, see oleks hea kaitsele ja nõnda edasi aga kõik need ettevõtmised eh, on väga tagasihoidlikud ja sümboolsed, nii et, et võib-olla ehm, Euroopa vajaks uut eh, hingeõhku. Eh, meil on vaja näidata, et siin on see Euroopa lisandväärtus. milline on see avalik hüve, mida ainult Euroopa saab homme meie kodanikele tagada? Äh, kes on äh, need, kes saavad seda tagada ka liikmesriikide tasandil, aga arvestades, et me elame üleilmastumise ajal, äh, ei saa kõike enam teha riiklikul tasandil ja tuleb teha Euroopa tasandil. lõpetame võib-olla sellega täna, tegemist oli huvitava mõttevahetusega, aga meil on vaja ka teisi arutelusid ja tõelist poliitilist arutelu kallis kolleegid, lõpetame praegu töö ja jätkame kell kolm, täpselt kell kolm. Eh ben, on le dira en commençant. Je précise que la réunion de... ma tär-, täpsustan, et kella kolmene kohtumine toimub suletud uste taga, nii et, et mõned saavad seega vaba aega. C'est pas la peine de vous déranger <laughs>